Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. kolleegid, palun istuge oma kohtadele, alustame oma tänast tööd. nagu te näete, minu äh, paremal käel istuvad ähm,, istub eksperti, kes äh, Viki teatas meile, et teda ei saa tulla ning ütlen, et, et ka seda, et teda väga liigutasid meiepoolsed toetusavaldused. Erki, eriti pean silmas väikseid, seda kaardikest allkirjadega ning selles jutus tuleb võib järgmise kokkuvõtte teha, et tee peal võib alati, peab alati olema äh, väga ettevaatlikud, isegi kui äh, vead teeb keegi teine, võime ikkagi ohvriks langeda. nii et äh, olgem kõik oma teedel ettevaatlikud. ning nüüd, kus kõige olulisem on öeldud, hakakem teiste päevakorrapunktidega tegelema ning kas kellelgi on päevakorra kinnitamise vastu midagi, kui ei ole, siis on päevakord kinnitatud nüüd meenutan teile, et äh, meie tänast koosolekut kantakse otse üle äh, veebis ja soovin teile öelda ühtlasi ka seda, et, äh, et meie kahekümne seitsmenda aprilli koosoleku protokollid on teile edasi saadetud, kui keegi vastulauseid ei esitata, kui nimetame need, kuulutame need kinnitatuks. keegi ei protesteeri, väga hea. nüüd lähme eh, triloogide juurde. annan sõna Andres Schwabile, kes eh, on ainus ellujääja eh, variraportööridest, kes selle tekstiga tööd tegid, nii et teda, temale ei vaidle vastu siin ükski teine variraportöör. nii et äh, võib-olla räägiksid siis eh, eh, neile, neile, neile meditsiinitehnikast ja muust sellisest. seda hea meelega, sest, sest pärast Noora Bero tehtud tööd, mille me üle võtsime käesoleva parlamendi ajal ning eh, seega pärast meie prantsuse kolleegid kolleegi tehtud tööd asja üle võtnud, olen kümne, kümnel triloogil osalenud ja kümne variraporteeniga tööd teinud. mis tähendab, et aega läks kõigele sellele päris kaua, nendele küsimustele, nende sisusse süvenemiseks. ning äh, põhjust on rõõmustada ja äh, usun, et võin rääkida siseturukomisjoni variraportööride nimel ka, et me nõukogu ja komisjoniga eelmisel nädalal, kakskümmend viis mai, jõudsime lahenduseni triloogis. üleminekuperiood meditsiinitoodete ning in vitro tehnika küsimustes määrusele tähendab, et päris oluliselt muutuvad raamtingimused tervishoiu regulatsiooni, tervishoiumaterjalide regulatsiooni valdkonnas, mida kasutatakse siis meditsiinitehnikaga seoses ning see, siin ei ole tõenäoliselt kellelegi üllatus, et et nii liikmesriigid kui ka komisjon ja parlament pidid lahendama päris keerulisi küsimusi ning äh, nagu Prantsuse kolleegi taustaks oli tõenäoliselt rinnaimplantaatide skandaal eelmise parlamendi ametiajast ning äh, leiti, et, et äh, õiguse rikkumisi ei saa kõrvaldada hilisemate seadustega, vaid need tootjad, kes on teadlikult jätnud seadused täitmata, need peavad saama karistusõigusliku sanktsiooni. samas lepiti kokku, et, et kontrollimehhanismi parandamine siseriiklike asutuste poolt peaks viima selleni, et konkreetsed tootjad, kes on, et, et oluliselt piiratakse nende tootjate ringi, kes on oh-, ohtliku, ohtlikke tooteid turule paisanud või siis mm, seda teevad nii et turu järelevalve meditsiinitoodete, tervishoiutoodete osas peaks märkimisväärselt paranema selles mõttes, et tootjate üle teostatav järelevalve, iseäranis mis puudutab kõrge riisikuga tooteid, peab oluliselt paranema. ütlen aga kohe juurde, et see paranemine saab saabuda meil ainult siis, kui siseriiklikud järelevalveasutused teevad koostööd nii tihedalt, nagu Euroopa seadusandja on seda kavandanud ning lisaks nende asutuste tugevdam-, lisaks nende asutuste tugevdamine. Need asutused peavad tagama, et nende kontrollametnikud on pädevad meditsiinitooteid hindama, mis tähendab, mis ei tähenda, et kõigis liikmesriikides peab olema, peavad olema ametnikud, kes on kõigi toodete osas pädevad, vaid eh, siin peaksid liikmesriigid tegema koostööd. et eh, panema rõhuasetuse vastavalt sellele, mida riigis toodetakse, meil on ju kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kakskümmend kaheksa asutust ning äh, lõppkokkuvõttes peab siis nende koostöö tulemusena saabuma mingi lisaväärtus, mida toona siis aga ei olnud, kui see skandaal äh, avalikuks tuli. lisaks kõrge riisikuga toodete puhul täiendav kontroll, järelevalvemenetlus kõrge riisikuga toodete puhul, äh, seda on kritiseeritud, seda menetlust aga mõnedes konkreetsetes valdkondades väga invasiivsete või väga riskiallit-, altite toodete puhul tuleks kontrolli ikkagi teravdada. loamenetlus, nii nagu toonagi parlamendis seda käsitleti, parlament toona sellega ei nõustunud, samasugune on olukord praegu, aga ma loodan, et et meil õnnestub niimoodi tagada suurem kindlus meditsiinitoodete puhul, mis turule jõuavad ning äh, implantaatide puhul on see juba saavutatud selleks, et oleks äh, võimalik äh, jälgida, kust see implantaat tuleneb ning see suurendab kindlustunnet nii patsientidele kui ka ravivatele arstidele. ning edasi müüdavad meditsiinitooted, nende osas jõudsime lõpuks kompromissile et kui Euroopa Komisjon ka ei ole sada protsenti rahul selle kompromissiga, siis ta ütleb, et negatiivne nimekiri Euroopa tasandil ehk nimekiri Euroopas, mida ei tohi edasi töödelda, võib tekitada komisjonile täiendava probleemi. nimelt, et komisjon suudab üksnes ajalisi nihkega ohtlikke äh, töödeldud meditsiinitooteid vastavasse nimekirja kanda ning seetõttu võib äh, tekkida olukord, kus komisjoni hakatakse süüdistama selles, et komisjon on liiga hilja toiminud. seetõttu komisjon äh, viivitas selle kompromissi heakskiitmisega selle negatiivnimekirja vormis. ning äh, ütles, et ta võib-olla ei saa seda heaks kiita ning äh, ma saangi aru, et kompromiss ei taha seda heaks kiita, aga sooviks kompromissi näha parlamendi ja nõukogu vahel, ent ei soovi seda kompromissi siiski takistada ning äh, selles mõttes äh, see triloog andis tulemuseks niisuguse lahenduse, mis kõigilt nõudis märkimisväärseid järeleandmisi, aga mille tulemusena siiski on võimalik tagada, et innovatiivsed meditsiinitooted tulevad turule ilma liigsete bürokraatlike meedeteta, vaid teravdatakse äh, kontrolle ainult nendes valdkondades, mis on patsientidele kõrgendatud riskiga. ning seetõttu võib minu hinnangul lõppkokkuvõttes öelda, et parlament on konstruktiivselt toiminud seadusandjana oma rollis ning loodan, et äh, kolleegid seetõttu kiidavad kompromissi lõppkokkuvõttes heaks, aitäh! Merci, monsieur Schwab, euh, nous avons tous compris saime kõik aru, et tegemist oli äärmiselt olulise teemaga, väga tundliku teemaga me ei saa sellistele eh, teemadele ükskõik kuidas läheneda, meil on väga hea meel selle üle, et eh, tasapisi hakkame kompromissideni ja kokkulepeteni jõudma isegi, kui need eh, täielikult kõiki ei rahulenda. kas keegi soovib sõna võtta? keegi soovib midagi kommenteerida või küsimusi esitada? sellele informatsioonile lisaks, mis Andres meile esitas, ei soovi. siis ma tänan Andres tehtud töö eest, mis ei ole veel täielikult valmis, kuigi eh, oleme üldjoontes praeguse nii tehtuga juba rahul. kui olete nõus, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ning see on eh, mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnitamine ja turujärelevalve. ma annan sõna raportöörile Daniel Daltonile ja mm, täna pärastlõunal toimub meil ka arvamuste vahetus sidusrühmadega ning äh, meil äh, saavad mitmed eksperdid siin nüüd sõna ma tutvustan neid siis, kui neile sõna annan, kuid kõigepealt loomulikult soovin ma eh, sõna anda härra Daltonile, et ta teeks väikese sissejuhatuse. Well, thank you, uh, chairman, and, uh... suur tänu, esimees. jah, väga hea on, et äh, meil lõppude lõpuks on korralik arutelu sidusrühmadega, sest meil ei ole olnud selle raporti osas väga palju aega olnud ja ja variraportööri kohtumisel mainiti ka seda, et me peame rohkem aega panustama selle teema käsitlemiseks päevakorras ja see on oluline äh, valdkond ja kahju on, et tegemist on esimese päevakorrapunktiga esmaspäeval, kus kohal ei ole nii palju inimesi, kui peaks ja pöördun sekretäriaadi poole, et äh, paluks äh, ajastamist veidi paremaks muuta Äh, vaatamata sellele jään ootama, mida sidusrühmad ütlevad ja nagu öeldud, siis meil on komisjoniga olnud mõningaid kohtumisi, aga me ei ole kuulnud seda, mida arvavad äh, sidusrühmad ja mina pigem kuulaksin kõigepealt, mis neil on öelda ja siis tuleksin asja juurde tagasi, aitäh. aitäh, härra Dalton, teil on õigus kahes küsimuses, esiteks, et jah, seda dokumenti on vaja käsitleda, kui äh, saadikud on kohal, aga midagi ei ole teha, kui saadikud ei ole kohal sel ajal, kui on ette nähtud äh, selle teema käsitlemine komisjonis ja seega annan äh, kohe sõna sidusalt ja tuletaksin meelde, et igalühel on aega kuus minutit. kõigepealt saab sõna härra Alfred Kloos, kes on ACEA-st tegemist on siis ühinguga, mis eh, ehindab, eh, esindab eh, tootjaid raskeveokite ja busside osas. härra Kloos, palun, teil on sõna. suur tänu, et mind siia kutsusite, minu nimi on Albert Kloos, olen ASEA tehniline direktor ja käsitlen vastavat Äh, määrust ja kuna aega on vähe, siis alustaksin kõigepealt selle seisukohaga, et me tervitame seda ettepanekut ja neid eesmärke, mis komisjon on äh, välja öelnud, kuna ka meie tahame, et raskused, mida me oleme kogenud äh, seoses käesoleva süsteemiga, oleks, saaks korrigeeritud aga meie tööstuse jaoks on oluline see, et tulemus oleks kulutõhus ilma täiendava halduskoormuseta vabandust, et ma olen veidi närvis praegu, aga see ettepanek on äh, samuti võimalus vähendada olemasolevast äh, keerukust äh, praeguses süsteemis, samas tugevdades siseturu tegutsemist Euroopa Liidus. me oleme välja toonud mõned kriitikad punktid ja sealhulgas olen siia pannud praegu kaks. kõigepealt see viieaastane piirang seoses sertifikaatidega, tunnistustega, see saab tööstusele väga suureks koormaks, kuna mõlemalt poolt kogeme me seda, et selline tüübikinnitus ei puuduta mitte ainult äh, sõidukeid, aga ka erinevaid süsteeme, enam kui nelisada süsteemi osa, ja see viieaastane piirang ei ole niivõrd äh, lihtne. teiseks, tüübikinnituse ja turujärelevalve rahastamine läbi riikliku rahastuse. siin on probleem, et on liikmesriike, kus on äh, väikesemahuline tüübikinnitussüsteem aga samas on neil kogu see koorem turujärelevalve osas. selle turujärelevalve koormuse jagamine mõningate, mõne üksiku tüübi kõrvakinnituse osas öö, on piirav ja viib sellele, et otsitakse Euroopa Liidus parimaid võimalusi mujal. veel üks punkt minu poolt me näeme meetmeid, mis on äh, takistavad ja ka teatud mittevastavuste korras äh, teatud paberid, mis vajaksid äh, lahendamist haldusvaldkonnas lõpetuseks, meie organisatsioon ASEA e tahab olla osa lahendusest, mitte osa probleemist ja me oleme valmis arutama ja toetama kõiki konstruktiivseid ettepanekuid. me töötame selle nimel, et ettepanekuid teha, kuidas ennetada olemata tüübikinnituste eh, probleeme seoses uute nõuetega ja kuidas rahastada turujärelevalvet ilma täiendavaid probleeme loomata ja, ja võrdsete tingimusi, võrdseid tingimusi kahjustamata. ja lõpetuseks me oleme valmis töötama kõikides kriitilistes küsimustes, mida Euroopa Parlament ja teised sidusrühmad on äh, tõstatanud, aitäh! suur tänu, härra Kloos! ja nüüd annaksime kohe sõna härra Gerhard Müllerile kes esindab äh, SITAT, Rahvusvahelist äh, Inspektsioonikomisjoni, kes, tegemist on organisatsiooniga, kes äh, viib läbi kohustuslikku tehnilist kontrolli, annan teile sõna, palun. palun. austatud esimees, daamid ja härrad ekspertide rühma, tüübikinnitusekspertide rühma juhina CITAS tahaksin esitleda teile meie esialgset seisukohta selle projekti osas CITAS. põhimõtteliselt tervitasime komisjoni ettepanekut, sest meie hinnangul on see õige tee, et et äh, tüübikinnitusmenetlus toimuks professionaalsemalt ja oleks tugevam. ent äh, mõningad märkused, kokku seitse punkti, mida ma tahaksin puudutada. esimene punkt on see, et meil on vaja üle-euroopalist ühtset rakendusregulatsiooni. näiteks praegu on meil juba mitu aastat see uue, uus õigusloome raamistik ning selle raames on tehtud edukalt koostööd tootjate, tarbijate ja kontrollorganisatsioonide vahel, seetõttu oleme seisukohal, et ei ole sobiv tulevikus et neid tehnilisi teenuseid peaksid taotlema tüübikinnitajad, et, et me peaksime hakkama nõudma lõivu äh, nende kontrolltegevuste eest tehniliste teenuste plaanis. me ei tohi unustada, et et meil on tuhandeid tehnilisi komponente või osa, osi sõidukites ja nende puhul on eri liikmesriikide lõikes väga erinevad kulustruktuurid nende tehniliste teenuste puhul ning praktikas on väga keeruline välja arvutada neid konkreetselt eh, ja vastavalt ühtsele hinnastruktuurile. palju sobivamaks või paremaks lahenduseks meie hinnangul tundub eh, harmoneerida nõudmisi ning tagada, et meil on paika pandud üle-euroopalised standardid mis on piisavalt detailsed ja üksikasjalikud. ning et meil on äh, niisugune kontrollnimekiri, milles on selgelt sees, mis on äh, miinimumnõuded tehnilistele teenustele, missugused peavad olema vastavad pädevused. ning veel üks täiendav äh, seotud vahend on nende protsessi osaliste selge eraldamine, me räägime siin kolmandate poolte süsteemist, meil on siin tunnustavad asutused, meil on tehnilised, tehnilisi teenuseid pakkuvad asutused ja meil on tootjad. kõik need, need kolm peaksid olema selgelt eraldatud, ei tohiks tekkida niisugune olukord, nagu täna me seda näeme, et tunnustav anust-, asutus äh, ka mingeid tehnilise plaani teenuseid pakub. edasi on vaja paremat turu järelevalvet kogu sõidukite eluaja vältel, mitte ainult üksnes siis tüübikinnituse faasis ning selleks on vaja äh, seda regulatsiooni rakendusala konkretiseerida ning nõndanimetatud tootmise äh, normidele vastavust ning äh, ka hilisemat kasutusvastavust kontrollida lasta kolmandatel isikutel. järgnev punkt puudutab kohustuslikke kontrolle tarkvarale sõidukite siseäranis, arvestades võimalust, et tulevikus tulevad automatiseeritud isesõitvad sõidukid, et oleks võimalik äh, selgemalt aru saada sõiduki aluse, toimimise aluseks olevast tarkvarast ning ennetada võimalikke manipulatsioone. iseäranis olulise vahendina, turujärelevalve vahendina meie hinnangul võiksime arvestada perioodilist äh, sõidukite kontrolli ning siin tuleb selgelt seostada omavahel tüübi kinnitus ning äh, välja tuua eeldused teatud ajavahemiku järel äh, läbiviidavate kontrollide edukaks läbimiseks ja kehtivuseks, selleks on vaja kontrollimenetlused paika panna, kontrolliprotseduurid, mis äh, puudutavad muuhulgas ka julgeolekut, turvalisust ja keskkonnakaitset ning äh, niisugused kontrollid, mida Euroopas iga aasta viiakse läbi miljoneid, peaksid saama läbi viidud ilma sõidukit demonteerimata või selle osi demonteerimata, sellepärast et vastasel juhul ei jõua tarbijad nende eest maksta viimane punkt äh, räägib meil nõndanimetatud koordinatsioonifoorumist, me peaksime tagama, et tulevikus kõik protsessi osalised, mitte üksnes siis järelevalveasutused või komisjon, vaid ka tehnilisi teenuseid pakkuvad asutused, äh, vahetaksid omavahel regulaarselt infot ning äh, et kui midagi olulist silma jääb, siis sellest kohe teavitataks. kui näiteks mingi asutuse puhul need tehnilised teenused õigesti ei toimi. üldises plaanis on aga õige kindlasti harmoneerida tehnilisi teenuseid üle Euroopa, tõsta nende taset isegi siis, kui sellega tagajärjeks oleks, et mõnede teenuste puhul mõnede, mõned asutused ei suuda enam kõiki teenuseid pakkuda. juurdepääs tarkvarale on siin väga oluline punkt ning äh, ning siis kontrolli lõimimine sõidukite korralisse ülevaatusse. aitäh! suur tänu, me näeme, et tegemist on väga aktuaalse teemaga ja tegemist on ka strateegilise küsimusega ja jätkame äh, meie ekspertidega äh, autotööstuse valdkonnast ja järgmiseks saab sõna härra Jakob Bankskaard, kes on äh, FIA peadirektor ja eeldan, et äh, see ei puuduta mitte ainult tehnilisi aspekte, vaid seda valdkonna laiemalt ja annan sõna härra Pankskordile. <clears throat> suur tänu, äh, tere päevast, kallid äh, kolleegid ja lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh, et mind siia olete kutsunud, mina vastutan äh, mobiilsusteema eest äh, Euroopas, äh, Lähis-Idas ja Aafrikas ja täna võtan sõna seitsmekümne viie Euroopa äh, klubi nimel ja esindame tohutu hulka tarbijaid. meie eesmärgiks on saada, anda tarbijatele vajalikku infot, mis on asjakohane ja alati ei ole see nii olnud me kõik teame, kui oluline on meie ühiskonna kestlik areng ja äh, sõidukivaldkond on selles osas oluline. kuidas me saame sellesse äh, panustada tüübikinnituse kaudu, aga lisaks ka vajalike turujärelevalve meetmete kaudu. esiteks tüübikirjeldus, äh, tüübikinnituses on teatud ohutusnõuded keskkonna ja tehnilise valdkonna kohta, esialgne tüübikinnitus ja äh, vastavad sõidukitoodete liikuvuse esial-, praegune tüübikinnitussüsteem lähtub äh, ühisturu põhimõtetest, on liiklusohutust parendanud, aga keskkonnaküsimustes ebaõnnestunud. kogemused näitavad, et otsesed finantsseosed äh, tootjate tüübikinnitus ja testijate vahel moonutavad turgu, tekitades erinevaid kulusüsteeme ja võivad tee katsekeskuste tõhusust vähendada. meil on vaja tagada kulutõhusus ja üldine tõhusus. komisjoni ettepanek, mis võimaldab liikmesriikidel ja komisjonil rakendada sanktsioone ja haldustrahve, on hea samm edasi. selge vastutus ja õiged äh, meetmed aitavad kaitsta tarbijaid ebaõige äh, informatsiooni eest toodete kohta, mida nad ostavad. juurdepääs andmete kohta, mis puudutab tüübikinnitust äh, ja, ja tarkvaralahendusi, on oluline samm. praegusel hetkel on info olnud piiratud kättesaadavusega ja selle kaudu on täiendatud olemasolevad kaitsemeetmeid ja meil on vaja tagada, et õige info on tarbijatele kättesaadav. nüüd, mis puudutab turujärelevalve eh, olukorda, siis ajalugu on näidanud, et on vaja teha rohkem kontrolli pärast seda, kui eh, sõiduk on turul. meie oma organisatsioonis, kus meie liikmetega oleme aktiivselt seotud eh, ohutus- ja keskkonnatulemuste katsetamisel me tahaksime näha äh, vajalikke füüsilisi teste nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu poolt. teave, mis katsetamiseks on vajalik, peab olema kättesaadav äh, sõltumatutel kolmandatele osapooltele ja järelevalveks äh, olema tasuta ja viivitamatu. sõltumatud organisatsioonid on vaja moodustada selleks, et regulaarseid teste läbi, katseid läbi viia ja suunata vajalikud ressursid kasutusele tarbijad peaksid saama läbipaistvat informatsiooni turujärelevalve eh, meetmete kohta ja lõpetuseks eh, tahaksin täna veel mainida, et sõidukid eh, on üle minemas uutesse valdkondadesse, kus ühenduvus on suurem, praegused tüübikinnitused peaksid praeguseid tingimusi kaitsma ja ette valmistama meid selleks uueks ajaks, mis ees seisab kui uued äh, seadmestikud äh, võetakse kasutusele, on vaja äh, see viia kooskõlla ning tagada andmekaitse ja tarbijakaitse selles valdkonnas. me julgustame parlamenti, kes esindab Euroopa tarbijaid, tagama, et vajalikud vastavusmeetmed on paika pandud niipea kui võimalik. suur tänu! suur tänu teile! ning meil on veel kaks paneeli liiget, kes sõnad saavad, need on kaks daami. kõigepealt annan sõna Silja Götsedile, kes äh, on äh, siis äh, Euroopa Autoremontijate Assotsiatsiooni liige nii et teie assotsiatsiooni nimi iseenesest juba räägib, kust te pärit olete, räägite nüüd, millest, millega te tegelete. aitäh, head parlamendiliikmed! tänan teid võimaluse eest, mille mulle andsite, esitada teile meie seisukoht. paljud aspektid tüübikinnitusregulatsioonis Äh, selles regulatsioonis on palju aspekte, aga nagu meie organisatsiooni nimest näete, meie oma seisukohtades keskendume remondiga seotud küsimustele. nagu meie nimigi ütleb, on meie assotsiatsioon suunatud autoremondile. meie organisatsioon loodi tuhat üheksasada üheksakümmend seitse ning äh, toob kokku palju erinevaid äh, organisatsioone, tarbijad ning järelturu mitmed tegijad, varuosade müüjad, andmete avaldajad, nad on sõltumatud ja, ja kokkulepete alusel töötavad autoremonditöökojad. meie kõigi eesmärk on tagada tõhus konkurents äh, varuosade testimis, varustuse ning remonditeenuste turul äh, läbi tõhusa juurdepääsu vastavale infole. juba kokku erinevate brändide järelturul on tööl kolm pool miljonit inimest ja üle viiesaja tuhande ettevõtte. Need ettevõtted on reeglina VKE-d ning kuuluvad autotööstusse. Nad pakuvad konkurentsi põhimõtete alusel remonditeenuseid kahesaja kaheksakümnele viie, viiele miljonile äh, sõidukit omavale tarbijale ning äh, raskeveoki omanikule praegu laual olev tüübikinnitusmääruse ülevaate, ülevaatamisprojekt puudutab Euro viis kergsõidukeid ning Euro kuus raskeveokeid. esi-, esmamärkusena võib öelda, et oluliselt, olulise asjana on puudu sõiduki arvutiga ühendust võimaldav pistmik, mis on väga oluline kommunikatsioonikanal kõigile teenusepakkujatele ning see viide kindlasti tuleks taastada. veel üks näide. ümberprogrammeerimisstandardid äh, tarbijasõidukite või kergsõidukite osas on puudu ning äh, täpselt samuti ka diagnostika toe osas, raskeveokite osas. seetõttu kutsume parlamenti üles ja oleme kindlad, et leitakse võimalus äh, taastada need ja teised puuduvad sätted kaasotsustamismenetluse käigus. slaidid võib nüüd maha võtta. lisaks aga äh, heitmete küsimuste parandamisele, küsimustes teksti parandamisel oleme seisukohal, et mitmes küsimuses oleks vaja teksti veel edasi täiustada selleks, et praegune süsteem muuta praktikas toimivaks sest regulatsioon tema praeguses vormis on kümme aastat vana ning seda on edasilükkamatult vaja parandada selleks, et ta suudaks tagada oma esialgse eesmärgi saavutamise. komisjoni laiaulatuslik uurimus käesoleva süsteemi toimimise kohta, nõndanimetatud Ricardo aja raport, on, avaldati kaks tuhat neliteist lõpus. raportis toodi välja terve rida struktuurseid puudusi ning äh, järelevalve probleeme, näiteks näidati, et remonditöökojad ning ka, ka kogu järelturu võrgustik sageli põrkuvad probleemiga, mis on seotud sellega, et tootjad ei anna neile juurdepääsu tehnilisele infole. see probleemide nimistu, mis ära toodi, esitati koos eh, rea konkreetsete soovitustega, mis puudutavad sõidukite tüübikinnitusmäärust paraku ei ole formaalselt veel vastavate meetmete kohta parlamendile ja nõukogule midagi teada antud. meie oleme seisukohal, et eh, kohe peaks tegema muudatused, et, eh, et sulgeda lüngad, mis on võimaldanud eh, ära kasutada praegust tehnilise info ja remondi ja hooldusinfosüsteemi. näiteks et meil oleks kättesaadav kõikidele brändidele sobiv diagnostika ja testi eh, seadmestik. näeb praegune regulatsioon ette, et tootjad peavad tagama testikeskkonna ja kasutajaliidese selleks. ning eh, selle mõte on selles, et sõltumatud eh, testimisvahendid suudaksid õigesti suhelda sõiduki Äh, sõidukitega vastavalt standardsetele suhtlusprotokollidele. ent vastavalt äh, Ricardo raportile me näeme, et mõned tootjad lihtsalt ei täida neid vastavaid nõudeid või siis küsivad äh, vastavate seadmete tarnimise eest liiga suurt raha. et seetõttu on meil vaja selgitada seda regulatsioonis ning kirjutada sinna selge nõue, et tootjad peavad kuue kuu jooksul tagama vastava testimiskeskkonna ning vastama taotlusele. ning viide remondi- ja hooldusinfole edasi veel on formuleeritud aastal kaks tuhat kuus ja seetõttu tuleks seda täiendada, et eh, ilm, et kas seal sisalduks viide ka autotootjale, kes on uus tarneketi osaline. ning eh, lisaks tuleks arvestada seda, et praegused veebilehed on sageli programmeeritud viisil, mis eh, ei võimalda neid elektroonselt, vastavat infot elektroonselt töödelda Äh, nii, nagu seda praegu nõutakse. ning äh, lisaks äh, sooviksime, et parlament parandaks ka kontrolli- ja järelevalvesüsteemi, sest praegune kaebuste esitamise menetlus on, on väga keeruline väikestele ettevõtetele veekaidele. kujutage näiteks ette, mida see tähendab äh, äh, remonditöökojale Hollandis või Itaalias, kui ta peab hakkama tegelema kaebustega, mis on esitatud Bulgaarias või Soomes, kus näiteks mingi tüübikinnitus on antud. Need menetlused võivad olla nii äh, suurte halduskoormustega seotud, et, et nad sisuliselt heidutavad vastavad ettevõtjad ära. seetõttu oleme seisukohal, et, et ettevõtjad peaksid saama pöörduda oma siseriiklike tüübikinnitusasutuste poole ning vastav tüübikinnitusasutus siis võtaks ühendust selle asutusega mis on äh, vastava tüübikinnituse väljastanud ning äh, palub siis sellel asja uurida. Need on vaid äh, üksikud näited paljudest. lõppkokku, kokkuvõtteks võin öelda, et AFCAR kutsub üles Euroopa Parlamenti kaitsma Euroopa VKE-sid ning meie paljusid miljoneid sõiduki omanikke nende järelturu murede lahendamisel, et ning et kohe tuleb tegeleda struktuursete probleemidega turul ja varasemast ajast pärit, pärit probleemide ja lünkadega. samas ei tohiks me ajada seda segi digitaalse juurdepääsu küsimustega sõidukile. mandaat, mille eh, parlament kirjutas e-call määrusesse, mm, kus nõutakse koostalitusvõimelist telemaatikaplatvormi, on eraldi küsimus, mille kohta hakatakse alles komisjonis koostama uurimust, saame aru, et see algab juunis ning kestab üheksa kuud, ning äh, selle põhjal hiljem siis äh, viiakse ulatuslikud muudatused õigusaktidesse sisse, et äh, meie sõidukite tehnoloogia vastaks digitaalajastu nõudmistele. ent meil on vaja koheselt lahendada veel analoogajast pärit probleemid vastavas regulatsioonis. suur tänu teie selgesõnalisuse avalduse eest ning lõpetuseks, äh, ülevaate lõpetuseks äh, annan ma sõna Silvia Maurerile, kes äh, on jätkusuutlikkuse ning julgeolekuse juhataja BUC-s, suur tänu. sooviksin tänada teid selle eest, et te kutsusite mind selle, selle kohtumisele BUC esindab, esindab ähm, väga paljusid tarbijaid Euroopas, meid ühendab see, et meie, osa meie tarbijad soovivad täpselt teada, kuidas me hindame autosid tulevikus, tüübikinnitusi, kuidas jagame äh, sest see puudutab ka paljuste vajakajäämiste lahendamist. oleme väga mures sellepärast, et tarbijate huve ei võeta arvesse ka autode ehitajate poolt. see on suur probleem, kui kui heitmed on liialt kõrged, kuid samas on see probleem ka tarbijatele. sellega seoses ka meie Itaalias Eh, Altro Consumo on eh, kollektiivhagi esitanud Volkswageni vastu. arvame tõesti, et tegemist on probleemiga majanduslikus mõttes. loomulikult oleme kuulnud ka seda, et parlament on öelnud, et neil on vaja aruteluks pikemat aega, sellest saame samuti aru, arvan, et äh, tõsised arutelud on väga olulised, kuid sooviksin rõhutada, et peame edasi liikuma ja pöörama sellele küsimusele tõsist tähelepanu, sest praegusel hetkel on kodanikel suuri kõhklusi selle kohta, milline on Euroopa lisandväärtus, kui me suudame näidata, et me oleme tugevad ja mõjujõulised, siis suudame näidata, et Euroopa võib probleeme lahendada ning sooviksin öelda seda, et, et meil toimus arutelu, esitasime oma ka seisukohavõtu dokumendi, mis meie soovitused kokku võtab ning sooviksin neist esitada vaid mõned. arvame, et Euroopa Komisjon on teinud hea ettepaneku, mis on suur samm õiges suunas et eh, taastada tarbijate usaldus autotööstuse vastu ja selleks, et see kindlasti toimuks, tuleks lisada veel nimekiri lisanõudmistest, millest meie meelest on kõige olulisem garanteerida see, et toimuvad eh, juhuslikud eh, vastavustestid, et ära hoida petuskeemid ning samuti leiame, et on väga oluline viia kooskõlla ka töötajate riiklikud ametid ning ka kontrolliteenistused üle terve Euroopa Liidu. arvame, et ainult kombineeritud süsteem, mis hõlmab ka uute autotüüpide kontrolli ja testimist, võib garanteerida, et koos tarbijad usaldavad ostetavaid autosid ning arvan ka, et on vaja üle vaadata ka eh, autod pärast seda, eh, kui eh, on nad juba ostetud tarbijate poolt. oleme täheldanud, et tekivad teatud huvide konfliktid praeguse kinnitussüsteemi juures. seega on praegune ülevaatamine hea võimalus olukorda parandada, arvame kõik eratehnoteenused peavad olema absoluutselt iseseisvad äh, autotootjatelt ning varuosade müüjatelt ning samuti oleks vaja kõiki autosid testida iseseisvates laboratooriumides. seeme ettepanekuga, et eratehnoteenused ei tohi saada otsemakseid äh, autoehitajatelt ning autoehitajad ei tohi saada valida tehnilist teenust. sellega peaks tegelema vastutav Euroopa amet ning see on soovitus, mis võib-olla erineb teiste sõnavõtjate soovitustest. väga oluline meie seisukohast on ka see, et tuleb selged sätted sanktsioonide osas paika seada see puudutab kõigi normidele mittevastavust ka sel puhul, kus näiteks eh, kütuse tarbimisnäitajad eh, ei ole kooskõlas ametlike testi tulemustega. samuti tuleb selgelt eh, öelda, et, et defektsete vahend, kontrollivahendite kasutamine on seadusevastane meie seisukohast lähtudes oleks vaja äh, garanteerida suuremat läbipaistvust äh, ja garanteerida ka äh, suurem vastustuskohustus Euroopa ja liikmesriikide vastutavate ametite ees. praegusel hetkel on meil väga raske informatsioonile ligi seda, me ei tea ka, kes mille eest vastutab. kui me vaatleme kas või minevikust tekkinud skandaalide peale, tihtipeale ei saa aru, miks ühes riigis on ühed asjad lubatud, teises aga keelatud, peame tegema kõik selleks, et süsteem Euroopa Liidus oleks sidus ning äh, annaks äh, universaalseid vastuseid äh, selliste ebakohasuste ärahoidmiseks. samuti on heitmete puhul räägitud selle mõjust tervisele, kuid tahaksin öelda ka seda, et liiga kõrgetest heitmetest kanna-, tõttu kannatavad ka äh, Ähm, autojuhid, sest tihtipeale on ähm, lämmastikdioksiidi tase autos kaks koma viis korda kõrgem kui väljaspool autot. sooviksin öelda ka seda, et tervitame Euroopa Komisjoni ettepanekut luua Euroopa tasandil foorum paremaks infovahetuseks, me sooviksime ka eh, loota ka selle peale, et eh, tarbijaorganisatsioonid saaksid äh, osaleda selle tegevuses, sest praegusel hetkel on meil väga raske eh, kuidagi teada anda nõuete mitmetäit-, mittetäitmisest. seega sooviksime Foorumis osaleda, aitäh! suur tänu teile! kuulsime ära nüüd oma viis äh, sidusrühma esindajat ning äh, kas annan nüüd sõna variraportööridele, näen, et Stefan äh, on valmis juba sõna võtma. ei soovi? sõna võtta. kas äh, Kristel Schaldemose, kes on sotsialistide variraportöör, sooviks omapoolseid tähelepanekuid esitada? samuti mitte. kui soovis, siis ei ole sellest ka midagi. kolm variraportööri istub minu vastas. annan äh, Stefan Eikile kõigepealt sõna. palun, teil on sõna. aitäh. Vi har ikke så meget tid, og jeg går ud fra, at vi på et senere tidspunkt kan tage en mere grund... Suur tänu, meil ei ole täna väga palju aega ja ma eeldan, et äh, hiljem on meil võimalus põhjalikumalt äh, käsitleda seda ettepanekut. aga Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tahaksin öelda, et meie leiame, et komisjoni ettepanek on hea lähtepunkt äh, selleks, et tüübikinnitussüsteemi parendada ja selleks on ka otsene vajadus meie omalt poolt keskenduksime selleks, et taastada tarbijate ja kodanike usaldus selles osas, et ohutus on midagi, mis on garanteeritud ja lisaks, et oleks ka õige konkurents ettevõtete vahel, need, kes, nii nende vahel, kes toodavad eh, sõidukeid, kui ka nende vahel, kes toodavad eh, osasid käsitleme mitmeid olukordi lähemalt, näiteks andmed, kuidas me sellega toime tuleme. Äh, andmetele juurdepääs ning ka läbipaistvus andmete osas. kogu see struktuur, äh, mis puudutab ka näiteks lõivusid, on midagi, mis vajab käsitlemist. kõik sidusrühmad on sellele viidanud, me peame seda lähemalt käsitlema, kas äh, see süsteem on õige, mis on ette pandud. samuti on vaja lähemalt vaadata olukorda, kus iga samm Äh, iga osa süsteemist teab oma ülesandeid nii tüübikinnituse valdkonnas kui ka Euroopa Keskkonnaametis. kõik, kes täidavad süsteemis oma rolli, peavad äh, seda selgelt mõistma, milline on nende roll kogu süsteemi ulatuses, sest me peame vältima uusi skandaale, nii nagu diiselgate'i. me peame lähemalt vaatama, mis on seaduslik ja mis on ebaseaduslik, kui me räägime manipuleerimisest, selleks, et sõiduks saaks tüübikinnituse. ning paar sõna ka raamistiku kohta. jah, loomulikult olen ma nõus sellega, et me peame tegutsema kiiresti uue tüübi kinnistussüsteemi rakendamisel me oleme seda oma tarbijatele, kodanikele võlgu. teisest küljest peame oma tööd tegema hästi. meil on olnud skandaal hiljuti ja seega on vaja võtta vajalik aeg selleks, et järeldusi teha, mis vanas süsteemis ebaõnnestus ja miks Euroopas ei tuvastatud seda äh, skandaali äh, miks pidi see välja tulema USA allikatest? me peame äh, kiiremini tegutsema, aga mitte nii kiiresti tegutsema, et me ei võtaks arvesse seda, mida me oleme õppinud äh, varasematest skandaalidest ja seega on äh, vaja seda teha põhjalikult ja hästi ja jään ootama koostööd teiega ja kindlasti töötame välja süsteemi, mis on hea nii tarbijale kui ka ettevõtetele, aitäh! jah, tuleksin meelde proua Soldemöösile, sest neid küsimusi käsitletakse uurimiskomisjonis ja loomulikult igalühel on oma lemmikteemad, aga siiski oleks vaja äh, vahet teha. nüüd Rahvapartei nimel, ma ei tea, kas härra Stefan Eiks või Andreas Schaab võtab sõna, Andreas. suur tänu. aitäh, tahaksin samuti kõigepealt äh, loomulikult tänada siis eksperte selle eest, et äh, nad esitasid meile väga täpselt siis ähm, selle turu ja protsessi osaliste arvamused, proua Schaldemoseriga ühinen selles mõtte, arvamusega ühinen selles mõttes ka, et et äh, aeg on tegelikult ju üsna kaugel ja me peaksime seetõttu päris ruttu tegema no, muudatused õigusloomes, mis on vajalikud. ning seetõttu kolleeg Torteni ettepanek on ka asjakohane. Äh, nimelt, et me peaksime jätma selle lõpphääletuse aja paika ja tegema vahepeal intensiivsemat tööd. sest asi ei puuduta praegu muud kui selle tagamist, et äh, võimalikult ruttu tarbijad saavad parema lahenduse oma probleemidele. no tõenäoliselt ei saa olla, olema asi väga äh, niivõrd lihtne, et äh, nagu kolleeg Charles de Mose ütles, et seadusandja paneb paika, mis on seaduslik, mis on ebaseaduslik loomulikult oleks see äh, olnud äh, hea, kui niimoodi oleks saanud teha. et kui oleks juba õigusaktide kehtestamisel saanud täpsemalt paika panna selle nii-öelda vaba ruumi, mis jääb äh, tootjatele. tegelikult need vabad ruumid on kõik ära kasutatud ja isegi ületatud mitmel juhul kui äh, aga niisugused ületamised asevad, taset leiavad, siis on äh, tegemist rikkumisega. ja siis me ei pea hakkama seadust muutma, vaid äh, peaksid pädevad asutused sekkuma. ning ma loodan, et liikmesriikide pädevad asutused seda teevad, nii nagu praegu tundub, et läheb. ma ei tea, kas me tohime ekspertidele esitada küsimusi? kui ei tohi, siis ma esitan oma arvamuse märkusena ma pean ausalt öeldes tunnistama, et äh, ma ei ole hästi kursis, ei ole kursis paljude õigusvaldkondadega, just kus riiklik äh, heakskiit mingitele toodetele on seotud mingi ajalise kehtivusega. no üks nendest valdkondadest puudutab tuumaelektrijaam, jaamu. ja siis on see arusaadav, aga miks peaks viieaastase kehtivusajaga antama mingeid tüübikinnitusi, sellest mina aru ei saa. et see on minu, minu meelest äh, ülereageerimine diisliskandaalile ning minu seisukoht on, et me ei peaks sellest ettepanekust lähtuma või seda vastu võtma Äh, mis puudutab seda, et meil on vaja selle tüübi kehtivuse ajal kontrollida tä-, täiendavalt äh, näiteks äh, heitmeid, mitte ainult laboris, vaid siis ka praktikas, on minu arvates oluline ning et selleks on vaja mingit niisugust neutraalset lõivu, kuidas seda lõivu lõpuks kokku koguda, seda tuleb veel arutada sest õigusega on väljendatud kahtlusi selles osas, kas praegune ettepanek on siin ikkagi hästi formuleeritud, aga üldjoontes olen seisukohal, et, et arutelu meie komisjonis on praegu äh, õige tempo ja õige suunaga ning me peaksime võimalikult ruttu alustama üksikasjade arutamist ning äh, ootan huviga juba neid arutelusid. no nous n'allons pas avoir le temps malheureusement de reprendre le dialogue avec ei ole õnnetuseks aega, et Äh, sidusrühmadega hakata vestlema, kuid olen veendunud, et kui soovite neile edastada kommentaare, nad soovivad äh, või võivad, äh, võite, vastavad nad teile hea meelega kirjalikult ja vastased võib-olla laiali saata. kas Pascal Durand soovib midagi küsida? ei. kas härra Zullo soovib? jah, palun, anna teile sõna. mul on väga lühike küsimus, ütleb härra Suijo Eh, oluline on rääkida paindlikkusest, eh, et eh, mitte langeda liialt jäiga süsteemi oh-, ohvriks ja samas tuleb jätta süsteemi juurde, mis kestaks ajas. see on oluline ka sellepärast, et tegemist on tehnoloogilise sektoriga, kus äh, arengud toimuvad väga kiiresti, see aspekt tuleks minu meelest arvesse võtta, sest kui luuakse liialt jäik süsteem, siis võib sellel olla ta-, ähm, võivad olla sellel kahjulikud tagajärjed kõigile asjast, äh, osa osapooltele. suur tänu teile! suur tänu teile! ma annan nüüd sõna Euroopa Komisjonile, kes teid siin esindab. jah, palun, proua, teil on sõna suur tänu teile selle huvitava arutelu eest, sooviksin tänada kommentaaride eest ning toetuse eest äh, reformi vajadusele ning äh, te väljendasite oma muresid ja oma kahtlusi ning arvan, et äh, on aeg arutada nüüd, kuidas neid küsimusi võiks lahendada ning võib-olla viitaksin siin kolmele punktile ja veel räägiksin mõningatest tähelepanekutest, mille te esitasite. meil on vaja neid reforme sellepärast, et süsteemi nõrku kohti kompenseerida. süsteem on hästi toiminud, oma häid külgi näidanud, näidanud on aga ka oma piiranguid. nii et äh, üritame tõestada, et süsteem taaskord toimib. me vaatame siin kogu süsteemi, me ei räägi ainult menetluse reeglitest, tüübi kinnitusest ja selle elementidest eh, ja ka eh, ja ka heitme eh, me ei soovi lihtsalt reegleid täpsustada, soovime ülevaadet selle kohta, kuidas auto välja mõeldakse, kuidas ta valmis ehitatakse, kuidas ta vastu võetakse, peaksime kogu sõiduki elutsüklit jälgima ning selles osas me üritame mõjutada kõiki faktoreid kogu protsessi vältel, et ära hoida tulevik, tulevasi probleeme, kuid samas äh, oleme põhimõtted, äh, printsiibid samaks jätnud, tegemist on tsentraalseks kui praegu. me ei soovi enamat tsentraliseerimist, me soovime jälgimist ja kontrolli miks, nagu üks komment-, nagu üks ekspert ütles, kui me soovime, et, et kui on olemas see kakskümmend kaheksa kontrolliametit, et on olemas, et vähemalt tõlgendus, reeglite tõlgendus oleks kõigil äh, samasugune. see on üks põhjus ning viimane punkt, mille sooviksin tõstatada, puudutab ajakava. ja ekspertide küsimust leiame, et tegemist on väga keerulise ettepanekuga, väga tehnilise ettepanekuga ning peame leidma head lahendused, õiged lahendused. sooviksin ühtlasi rõhutada, oleme Volkswageni juhtumist õppinud, oleme tüübikinnitusega tegelenud ennegi, kuid Volkswageni juhtumist oleme palju õppinud ning äh, äh, äh kuna me oleme kuude kaupa rääkinud lahendustest, siis me ei, ei, ei ürita äh, pisut praegu eh, natukene parandada süsteemi, mis natukene ei toimi, vaid üritame eh, asja tõesti paremaks teha, aeg on, on väga oluline siin ja, ja veel vastuseks eh, ekspertide kommentaaridele. üks puudutab näiteks IRM-i ja, ja siin on näiteks sellised reeglid, mis ju praegusel hetkel kehtivad, me ei, ei äh, hakka äh, siin äh, kõike ümber tegema, kuid ettepanekuid tehakse, samas oleme valmis arutelu võtma ka muid küsimusi. nii et arvan, et praegu on väga selge, et see jälgimissüsteemi edasi ning teine küsimus, mis puudutab äh, finantsautonoomiat, siis vaatame loomulikult seda, et äh, autoehitajad, äh, varuosade müüjad äh, ja tehnokontrolli läbiviijad oleksid autonoomsed ning samas saame aru, et kogu süsteem on keeruline, tüübikinnitussüsteem, vaatame selle veel kord üle, kuid põhimõte peaks olema selles, et nii kvaliteedi kui finantsaspektide juures on Hiina müür et ei ole mitte mingisugust äh, otsest mõju seoses sellele, et äh, tehnilise kontrolli teenused äh, sõltuvad rahaliselt autoehitajatest ning lõpetuseks sooviksin öelda, et tegemist on määrusega, mis, mis, mis tegeleks defektsete süsteemidega. selleks on hoopis eraldi Äh, selleks on hoopis eraldi määrus olemas, aga see oleks vist täna minu poolt kõik, suur tänu teile. aitäh. Daniel Dalton, meie raportöör, võib-olla eh, esitaks omapoolsed kokkuvõtted pärast huvitavat arutelu suur tänu, esimees, suur tänu kõigile sõnavõtjatele, tegemist oli kindlasti väga kasutulus, kasuliku aruteluga. nüüd, mis puudutab ajakava, me teame, milles on probleem, millised on seaduslüngad ja need jäävad paika nii kaua, kuni me seadusandluse vastu võtame, mida kauem me viivitame, ilma õigus ettepaneku rakendamiseta, nii kaua anname võimaluse kasu saada sellest olukorrast, nii nagu varasemalt teadus-arendustegevus on äh, ka oluline aspekt selleks, et äh, käsitleda, mis läks äh, valesti varem ja see on osa lahendusest. minu arvates peame me liikuma edasi nii kiiresti kui võimalik. me oleme olnud paindlikud äh, siseste kuupäevade muutmisel, aga lõppude lõpuks on meil vaja aasta lõpuks see teema ühele, teemaga ühele poole saada ja ma arvan, et kõik variraportöörid ja kõik komisjoni liikmed teavad, mis toimub ja meil oleks vaja kiiresti lahendus leida. nüüd, mis puudutab tänaseid sõnavõtte, siis kõigepealt tahaksin autotootjatele öelda, et äh, see palve täiendava äh, bürokraatia vastu, jah, ma, ka minule ei meeldi see, aga kui äh, mõned teie liikmed ei oleks meid lollidena kohelnud, ei oleks me praegu sellises olukorras, seda tuleb kõigepealt välja öelda. nüüd, mis puudutab teatud võtmevaldkondi, viieaastane ajapiirang, mulle tekitab see muret eh, ühest küljest, minu arvates see ei olnud skandaali põhjuseks, esiteks see põhjustab tõsiseid probleeme teistele, näiteks kohandatud ja puuetega inimeste sõidukid. kui äh, ajapiirang on viis aastat, siis äh, põhjustab see tõsiseid ähm, äh, raskusi erisõidukitele ja ma tahaks näha, mis see aeg peaks olema ja mida see puudutab ja kuidas see kajastub. nüüd, mis puudutab lõive, ka minul on selles osas teatud probleeme, aga see on sellepärast, et me üritame lahti siduda eh, katsetajad ja autotootjad. mul pakuks huvi teada see, mis te, võiks olla teised võimalused, mis selle probleemiga eh, tegeleks ja selle eh, finantsseose ära lõhuks, kui me ei lähtu komisjoni ettepanekust nüüd mis puudutab sõltumatuid ähm, äh, autoremontijaid, siis jah, siin on vaja probleem lahendada, aga kuidas seda teha, kuidas saada piisavalt äh, infot selle kohta, et nemad saaksid äh, sõltumatult tegutseda, aga äh, Äh, andmekaitse oleks tagatud. küsimus ei puuduta mitte ainult seda, mis toimub täna ja mis toimus varem, vaid ka mis saab toimuma tulevikus, sest tarkvara areneb väga kiiresti, kaugandmed arenevad kiiresti ja seega meil on vaja kiiresti leida lahendused, mis olukorda käsitleb mitte ainult varem ja praegu, aga kümne-viieteist aasta pärast ja võib-olla me ei ole veel äh, nii kaugele jõudnud, aga meil on vaja selleks leida lahendus nüüd millele viitas Peuki esindaja, nii palju kui mina mõistan, siis probleem on selles, et kui katsetingimustele vastata, siis on see ebaseaduslik, see, kuidas selleni jõutakse, ei ole tähtis, sest äh, seadust on rikutud, kui katsetingimusi ei ole täidetud. ja seega me justkui seadustaksime kõik äh, muud ähm, süsteemist kõrvalekaldumised, äh, isegi need, mida ei ole veel äh, välja mõeldud, seega peame olema ettevaatlikud äh, nende näidete väljatoomisel. ja mina loomulikult tahaksin, et selliseid seadeldisi enam ei kasutataks. see on tehniline seadusloome, see on keeruline seadusloome aega meil väga palju ei ole, kuigi see on asjakohane, aga samas ma leian, et meil on vaja eriti just siseselt rohkem aega meie koosolekutel pühendada, sest siin on teatud teemasid, mis vajavad põhjalikumat käsitlemist, aitäh! suur tänu ja see oli väga hea kokkuvõte ja selle teemaga on seotud mõned väga tähtsad teemad nüüd, mis puudutab ajakava, juuli alguses äh, raport ja peatselt äh, novembris siis hääletuskomisjonis. nüüd äh, paari minuti pärast lähme me edasi Kontrollikoja ettekande juurde, aga enne seda on meil vaja ka hääletus läbi viia. nagu te võib-olla te teate, igal juhul siis see Vikifordi raporti käsitlemine lükati edasi, me seda äh, täna pärastlõunal ei hääleta ja seega meie hääletus täna pärastlõunal, mis toimub, millest see kära? kui te tahate saalist lahkuda, siis tehke seda palun vaikuses. osad inimesed lahkuvad, osad tulevad ja me hääletame koordinaatori soo-, koordinaatoritest soovitusi, mis puudutavad komisjoni töökava kaks tuhat seitseteist aastaks, kas äh, koordinaatoritel on mingisuguseid märkusi, enne kui me hääletuse juurde läheme? Andreas Schwab, palun. Im Prinzip ist es eigentlich nur ein technischer Hinweis põhimõtteliselt on tegemist tehnilise küsimusega. meil on siin tehni-, meil on mõistlik äh, keskenduda olulistele küsimustele ning äh, hääletada juba komisjonis poliitiliste rühmituste osalusel ja vahel, sellepärast et ei ole mõtet, et iga fraktsioon hakkaks ajama oma nii-öelda agendat komisjonis ja pärast veel täiskogus. siin puudutati siseturu temaatikat ning mul, meil õnnestus siseturu küsimustes juba leida väga hea kompromiss, pannes siseturu nii-öelda nende lahenduste keskmesse. selge, see oli asjakohane sõnavõtt, aga kui tohib, siis lähme kohe nüüd hääletamise juurde võib-olla ei pea kaardiga, ei siiski sekretäriaat eelistab, et äh, me kasutaksime hääletuskaarte. kas kõik äh, kolleegid on saanud äh, hääletuskaardid sisestatud? kas teil on hääletuskaardid olemas kõigil? ma kardan, et minu fraktsiooni liikmed on need, kellel kaarte osadel ei ole. kas kõik on nüüd korras? olete valmis? kas kõik on hääletanud? Marc est toujours aussi dynamique. hääletus on lõppenud, aitäh teile. ja lähme edasi järgmise punkti juurde, kontrolli aeg. härra Mates, kes on kontrollikoja liige, on meiega Salut. Travaille bien. Bien, donc... väga hea, mul on äh, hea meel äh, siin tervitada härra Matest, kes on Kontrollikoja liige, kes vastutab selle raporti eest, mis puudutab äh, teenuste direktiivi eriaruannet ja tuletaksin kõigile meelde, et IMCO komisjoni koordinaatorid, aga ka meie liikmed peavad väga oluliseks äh, seda, selle teema käsitlemist, äh, ehk siis seadusandlik äh, kontroll ja me teame väga hästi, et IMCO komisjon ei ole mitte ainult teenuste direktiivi kõikide aspektide, on olnud kõikide aspektide käsitlemisega hästi kaasatud ja annaksin nüüd sõna härra Matesele, kes räägib oma koostatud äh, raportist, äh, mis koostati neljateistkümnendal märtsil, palun. suur tänu, esimees, daamid ja härrad, ma pean ütlema, et kontrollikoda äh, kontrollikojal on hea meel, et te tunnete huvi selle suhtes, ka meie raportite suhtes ja ka selle viimase osas, mis puudutab teenuste direktiivi veidi taustainfot, veidi kümme aastat tagasi Euroopa Liidus peeti üht, äh, leiti, et ühtne turg toimib päris hästi äh, kaupade osas, aga teenuste osas on veel üsnagi palju takistusi Äh, liikmesriikide vahel ei olnud teenuste kaubandus piisavalt arenenud ja üsnagi oluline määr SKT-d läks seetõttu kaotsi. esialgne ettepanek oli, et teemat käsitlevad lähtudes siis päritolu põhimõtet, mis tähendab seda, et nii palju, kui teenuse osutaja on registreeritud või saanud litsentsi omas riigis ja niikaua, kui ta täidab äh, sätteid ja nõudmisi oma koduriigis, võib ta selliseid teenuseid pakkuda kogu Euroopa Liidus. mitmel põhjusel äh, seda aga ei otsustatud, selle asemel kaks tuhat kuus aastal, nagu te teate, siis teenuste direktiivi täiendati kus kõik liikmesriigid pidid äh, üle võtma selle direktiivi oma siseriiklikku seadusandlusse. see oli üsnagi suur ettevõtmine, kõikidest direktiividest, mis Euroopa Liidus vastu võetud, siis see just nõudis suuremat arvu muudatusettepanekud liikmesriikide tasandil erinevate seadusaktide regulatsioonide haldusmenetluste kaudu. see on üsnagi mõistetav, sest teenused on kaetud mitmete õigusaktidega erinevates liikmesriikides. selleks, et takistusi vältida, läbipaistvust suurendada, selleks, et muuta lihtsamaks teenuste kaubandus, äh, siis oli tegemist äh, sellise projektiga, mis nõusis äh, olemasolevat läbivaatamist käesoleva, kehtiva seadusandluse osas arvestades ülesande keerukust, siis ülevõtmise periood oli kolm aastat paika pandud. liikmesriikidel oli kolm aastat äh, oma ülesande täitmiseks. kümme aastat pärast direktiivi vastuvõtmist, seitse aastat pärast ülevõtmise tähtaega kontrollikoda nägi, käsitles, kui palju on saavutatud ja mil määral teenuste direktiivi eesmärgid on äh, saavutatud. eriti üritasime esitada järgmist küsimust, kas komisjon on piisavalt äh, seiranud ja hinnanud äh, teenuste direktiivi toimimist, see oli esimene küsimus meie auditis ja teine puudutas seda, kas komisjon on tõhusalt hõlbustanud ja jõustanud teenusdirektiivi rakendamist ja lõppude lõpuks jõudsime järeldusele, et komisjon oli osaliselt tõhusalt äh, tegutsenud. vaatamata pikale ülevõtmisajale, mis oli kolm aastat, äh, siiski mitmed liikmesriigid ei suutnud tähtaega toime tulla, ehk siis kakskümmend nendest ja küsimus on, selles oli mitmeid põhjuseid äh, ja üks puudutas seda, et tehniline, äh, tehnilised ju-, juhised said kättesaadavaks kõikides äh, ametlikes keeltes alles üksteist aastat pärast direktiivi vastuvõtmist. Inglisekeelne versioon oli varasemalt kättesaadav viis või kuus äh, kuud enne, aga kõikides keel, kõik keeleversioonid äh, avaldati internetis üksteist, avaldati üksteist kuud hiljem. ja sellel oli kindlasti mingisugune roll viivitusel. teiseks äh, leidsime me seda, et komisjon ei reageerinud piisavalt vara selleks, et andmeid koguda, mille põhjal saaks hinnata äh, mil määral teenuste direktiiv on tulemusi osutanud. Neid andmeid kogutakse kaubandusinfo äh, ja kaubandusbilansi info on olemas, aga teenuste osas käsitlevad kõiki teenus, mitte ainult neid, mis jäävad teenuste direktiivi alla. selleks, et hinnata, mil määral teenuste direktiivi eesmärke on rakendatud, nõudes teistsugust andmekogemust, kaubaeraldi siis kaubanduse ja võib-olla ka siis äh, väliskaubandus, välisinvesteeringute osas. ja alles kaks tuhat neliteist komisjon hakkas panustama selliste andmete kogumisse. Nad üritasid Äh, alustada siis kaks tuhat kaksteist aasta andmetega, mitte kogu ulatuses, seega ei olnud neil nii-öelda kõiki andmeid selleks, et hinnata, kui palju äh, teenuste osa on suurenenud tänu direktiivile, isegi kui see aeg, mis seal vahepeal äh, kaotsi läks enne kaks tuhat kaksteist aasta andmekogumist kui palju takistusi on veel alles, meil on väga palju tähelepanekud ja paljud äh, takistused on veel olemas, vastastikuse hindamise käigus, mis viidi läbi kaks tuhat üksteist aastas, nägime me seda. meie audiitoritel oli kontaktide käigus info, et komisjon ei äh, teinud jätkutegevusi lähtudes vastastikusest hindamisest komisjon on kaks tuhat viisteist aastast alates koostanud üsnagi huvitava dokumendi olemasolevate takistuse kohta ja ka selle kohta, mis on potentsiaal, mis on seotud nende takistuse eemaldamisel selleks, et SKT-d Euroopa Liidus suurendada. selles hästi koostatud dokumendis oli näha, et on edusamme, mis olid põhiliselt pärast vastuvõtmist ja ülevõtmist, aga see peatus pärast seda. kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat neliteist aastate vahel erilisi edusamme ei olnud, mõned riigid äh, eemaldasid täielikke äh, takistusi, eriti just mõned äh, riigid, kus oli tugev turusurve riigieel-, riigieelarve puudujäägiga, siis mõnedes riikides olid sammud vastupidised, komisjon hindas, et kogumõju selle arengu osas kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat neliteist aasta vahel ka SKT-le mitte tol aastal, aga siis äh, mõju paari aasta pärast oli ainult null koma üks protsenti SKT-st. aga kui nad vaatasid äh, rakendusala, siis jõudsid nad järelduseni, et SKT suurenemine teiste takistuste eemaldamisel võiks olla null koma kaheksa kuni üks koma kaheksa protsenti SKT-st. kui seda jällegi mõjutada null koma ühe protsendiga, siis äh, on see üsnagi hea tulemus, aga see, selge see, et paljud takistused olid veel alles, aga millest see tulenes? komisjon näitas üles vastumeelsust äh, õigusmenetluste äh, osas, äh, kuna tegemist on siis ajamahuka teemaga, lisaks puudus ka Äh, usaldus olemasoleva seadusandluse osas. me leiame, et komisjon oleks pidanud äh, neid võimalusi paremini kasutama, näiteks proportsionaalsuse ettepaneku, mida mõned liikmesriigid kasutasid olemasolevate äh, takistuse osas. ühest küljest komisjon ütles, et proportsionaalsus saab täielikult tulla alles äh, kohtu kaudu, aga samas äh, komisjon ei olnud valmis kohtusse minema. komisjon kasutas äh, rikkumismenetlusi üsnagi säästlikult ja ainult üks juhtum on, millega mindi kohtusse ametliku rikkumismenetluse asemel ja kohtusse pöördumise asemel komisjon jäi lootma eh, Euroopa Liidu eh, vahemeetmele, mis puudutab dialoogi liikmesriigiga Ja aga ilma selle dialoogi sisu ja, ja tulemuse avalikustamine avastiku, avalikustamiseta äh, ei olnud võimalik selle mõju hinnata. EU pilot ja rikkumismenetlused võtavad üsnagi palju aega. kahjuks komisjon ei tegutse süstemaatiliselt äh, juhtumite hindamisel, mis on seotud äh, konkreetselt teenuste direktiiviga. me teame näiteks, et mingil ajahetkel oktoobris kaks tuhat neliteist, kui ma ei eksi, äh, võttis äh, juhtumi käsitlus aega kakskümmend kuud või kakskümmend kuud olid nad juba käinud ja ei olnud veel lõpule jõudnud. kõikides valdkondades seoses rikkumismenetlusega ühisturul on komisjoni keskmine kestus kolmkümmend kuud. suurettevõtte osas, kes mõtleb kümme aastat ette, võib, võib see ju nii olla ja neil on aega hoida, oodata, aga VKE-de puhul äh, läheb see liiga kaugele teemat ei tõstatata, sellise menetluse käigus, kui on teada, et selle käsitlemine võtab kolm aastat, äh, see ei mõju julgustavalt. selle menetluse pikkus äh, ei soosi ettevõtete ja tarbijate pöördumist sellise lahenduse poole. lisaks see, kuidas Äh, me leidsime, et komisjoni tegevus on olnud äh, kasulik, ma viitasin sellele pilootprojektile. isegi rikkumismenetluse puhul on äh, pressiteated, aga kogu infot ei avalikustata ja täielikku arvamust ei tooda välja. mingisugune äh, avalik lähenemine või mingi üldise kohtupraktika, õiguspraktika loomine selle kohta oleks kasulik, sest kui ma tegutsen ühes riigis, siis tahaksin teada, kuidas seda on lahendatud teises riigis. me peame olema avatud, selliste takistuste eemaldamine Äh, võimaldab äh, protektsionistlikke meetmeid vähendada. Need, kes on valmis rakendama seda, mis on teenuste direktiivis kirjas, ehk siis kaubanduse liberaliseerimine, leiaks, et oleks kasulik, kui oleks rohkem infot selle kohta, mis te on toimunud teistes liikmesriikides. ja me oleme selle teema tõstatanud. millised on meie soovitused ma juba mainisin mõningaid neid. kui komisjon vastastikuse hindamise protsessi korraldab, siis, siis peaks süstemaatiliselt äh, tulemusi äh, jälgima ning menetluse pikkus nii äh, piloti osas kui ka rikkumismenetlused peaks olema lühemad, praegusel hetkel kindlasti kulub liiga palju aega ja see ei soosi äh, teemade tõstatamist. ja lisaks peaks pöörduma ka kohtusse ja see, et kohtule edastati ainult üks juhtum pärast sellise pika aja jooksul, tekitab omakorda küsimusi muud äh, soovitused? muid äh, jõupingutusi on vaja teha selleks, et liikmesriigid peaksid kinni äh, ühtse kontaktpunkti põhimõtetest. edusammud on riikide lõikes olnud erinevad, mingites riikides toimub see väga hästi, teistes mitte me leiame, et äh, nii liikmesriigid kui ka komisjon peaksid äh, äh, pühendama selleks, et täiendavaid edusamme saavutada. nüüd see, mis puudutab seda, kui riik plaanib midagi muuta oma määrustes, mis on seotud teenuste direktiivis, siis praegusel hetkel liikmesriikide kohustus on sellest teada anda äh, aga nad ei pea ootama muudatuste heakskiitmist enne eh, kui, eh, või teistele komisjonile või liikmesriikidele märkuste tegemise võimalus, me tahaksime, et seal oleks mingisugune ajaperiood, nagu ka teistel puhkudel on olemas, eh, oleks olemas seoses teenuste direktiiviga. mis puudutab tarbijakaitset ehk siis äh, veebilehekülg, kus on võimalik kontrollida, kas on tegemist diskrimineerimise või muude probleemidega, siis teenused, mis on teenuste direktiivi all, peaksid olema äh, selle alla viidud. üldiselt öeldes meil tuleb sarnaseid äh, teemasid tulevikus, kui me käsitleme, kuidas nii äh, keerukat äh, direktiivi rakendades komisjon peaks olema kiirem dokumentide käsiraamatute ettevalmistamisel ja me leiame, et ka andmete kogumise osas õigete andmete kogumine oleks vaja tõstatada vara juba seadusandlikus protsessis, eh, mitte nii hilja, nagu me nägime teenuste direktiivi osas. komisjon on kõik meie soovitused eh, heaks kiitnud, välja öeldud üks see, mis puudutab seda EU pilot eh, juhtumit. Nad lähtuvad kohtuotsusest, kus on öeldud, et piloti menetluse Äh, peaks olema kaetud äh, konfidentsiaalsuse põhimõttega, nii nagu rikkumismenetlus. meie seda ei leia, äh, kohus on öelnud, et see kehtib, puudutab menetluse käiku ja loomulikult siis on vaja konfidentsiaalsust tagada, aga kui tulemus on saavutatud, siis on raske näha, miks seda tulemust ei võiks avalikustada ehk siis äh, kokkuvõttes me leiame, et komisjon peaks olema julgem äh, direktiivi äh, rakendamisel ja aktiivsem. nagu öeldud ja kohus ütles siis kaks tuhat viisteist, komisjon tõesti tegutses aktiivsemalt ja algatas suurema hulga rikkumismenetlusi kui varem me näeme, et komisjon äh, on arvesse võtnud äh, soovitust aktiivsemalt tegutseda direktiivi rakendamisel. lisaks julgustab see, et uus äh, ühtse turu strateegia, mis oktoobris kaks tuhat viisteist heaks kiideti ja samuti käsitleb olulisi aspekte teenuste turu liberaliseerimisel. suur tänu, selline oli minu ettekanne ja kolleegid ja mina oleme valmis vastama teie küsimustele. Merci beaucoup euh,, je. aitäh. ning äh, nüüd kolleegid, kes soovivad kõn-, äh, sõna võtta, ma näen, Andreas Schwab on juba märku andnud, esimesena sai kirja ja palun, saab sõna. aitäh, härra esimees ning tänan ka kontrollikoja liiget härra Madist väga huvitava esitluse eest. kõigepealt lubage mul puhtalt oma pädevusest tulenevalt äh, esitada, puhtalt seoses pädevusega küsida, mida Euroopa Kontrollikoda seoses Euroopa finantseerimisega näeb äh, siis poliitilises plaanis äh, teenuste direktiivi rakendamise valdkonnas äh, enda rollina. igal juhul debatt on oluline ning äh, huvitav oleks ka arutada nüüd üksikasjalikumalt selle üle, mida saab teha Euroopa Komisjon, mida saab teha Euroopa seadusandja, meie siis näiteks Euroopa Parlamendina selleks, et veel äh, paremini tagada Euroopa õiguse rakendamine liikmesriikide tasandil. ning raamatis te lähtute, lähtusite sellest, et tegemist on äh, siis valdkonnaga, kus mõlemal poolel on oma kohustused ning äh, mina usun, et me satuksime õhukesele jääle, kui me hakkaksime kont-, Euroopa õiguse rakendamise ulatust liikmesriikides hind, hindama teenuste direktiivi näite alusel, sellepärast et juba teie esitlusest endast tuleneb, et äh, väga väheseid äh, Euroopa akte on kontrollitud nii põhjalikult rakendamise osas ning te ise olete öelnud, et äh, paljuski oleks saanud siin liikmesriigid paremini tee-, teha ent äh, need puudujäägid rakendamisel on äh, märksa kaugele ulatuvamad kui üksnes need, mida te nägite seoses nimetatud direktiiviga ning äh, kontrollida oleks siin kindlasti põhjust laiemalt. kindlasti on kolleegidel meeles, et paar kuud tagasi varasema Itaalia valitsusjuhi ja ja endise voliniku Mario Monti sõnavõtust lähtuvalt on Euroopa õiguse paremaks rakendamiseks liikmesriikides vaja, et siseturuvolinikul oleksid samasugused volitused nagu konkurentsivolinikul. ning äh, selles mõttes oleks meil vaja ilmselt kiiremat reageerimisvõimalust, kiiremat Euroopa kohtusse pöörduva, pöördumise võimalust, sest komisjon kindlasti ei soovi seda, et et eh, liikmesriikides juba mingid institutsioonilised muutused toimuksid selleks, kui ajaks, kui hakatakse midagi tegema ning et Euroopa Komisjon peaks eh, saama sisuliselt sarnased voli, volitused liikmesriikide suhtes, mõtleme näiteks kas või Poola voliniku nimetamisele, et siin oleks kindlasti olnud märksa paremaid Euroopa mõttes paremaid lahendusi ja institutsiooniline arutelu väga huvitav aga põhimõtteliselt oleks mul küsimus kolme teie soovitusega seoses, kõigepealt soovitus üks. ma ei ole päris kindel, kas Euroopa Kontrollikoda ei ole siin mitte sattunud natuke eksikusse liik-, liikmesriikide argumentidest tulenevalt sest eh, liikmesriigid soovivad nii-öelda Musta Peetri kaardi alati komisjonile kätte mängida. aga vähemalt eh, suured liikmesriigid, kes eh, põhjalikult osalevad nõukogu läbirääkimistes ning seoses rakendamisprotsessiga nendes riikides, ei ole ma päris veendunud, kas nende puhul ikkagi on see ettekääne, et see komisjoni rakendusjuhis tuli liiga hilja asjakohane. teine ähm, soovitus seitsekümmend, sada viisteist ja see ja kakskümmend seitse ja edasi. kas need ettepanekud tulid kas te pidasite, pidasite, pidasite silmas andmeid pärast direktiivi rakendamist või ka enne rakendamist, sest äh, liikmesriigid ei soovinud tege-, tegelikult pidasid päris pika vaidluse teemal rakendamistabelid, mis näitab, kui raske võitlus komisjonil tuli läbi viia. selleks, et seda infot saada ning soovitus viis ja ma olen siin juba sissejuhatuses öelnud, et minu hinnangul ei ole päris sobiv, et Kontrollikoda tuleb ette kirjutama seadusandjale, mida seadusandja peab tegema aga igal juhul see info, mis te olete oma aruandes ära toonud, on meile väga huvitav parlamendile, aitäh. Merci, Andreas, euh, madame Galspels. suur tänu, Andres, proua. aitäh. tahaksin kõigepealt ähm, tänada kontrollikoja esindajat härra Madisit selle eriraporti eest ning äh, selle eest, mida ta meile rääkis sellega seoses. toetan ettekujutust, millest lähtuvalt siseturg teenuste osas peaks toimima paremini, mis tähendab, et igasugused diskrimineerivad tõkked ja takistused, sellel tuleb kõrvaldada. olen päri ka sellega, et meil on teatud valdkondi teenuste sektoris, kus et, mm, siseturg päriselt ei toimi ning et siin on veel märk-, märkimisväärne rakendamata potentsiaal. loomulikult peab paika, et liikmesriigid mõnikord õigusega, mõnikord mitte rakendavad meetmeid, millest tulenevalt või millega teatud teenuseid või tegevusi Eh, siis suunatakse viisile, et need jäävad ühe ainsa pakkuja kätte teiselt poolt, aga näeme, et Euroopa Komisjoni tegevus on teinekord ka ühepoolne, Euroopa Komisjon on ühepoolne oma lähenemises. Ungaris on meil näiteks süsteem, mille kohaselt teatud teenuste pakkujad saavad teenuseid osutada, kusjuures tegemist on siis kasumi teenimisele mitte suunatud teenustega, ehk siis tegemist on mittetulunduslike teenustena, teenustega, aidatakse näiteks vaesuses olevaid perekondi. tegemist on väga eduka programmiga samas Euroopa Komisjon on, on valinud äh, sellele, äh, siin äh, selle käsitlemiseks lähenemise, mis lähtub eelkõige konkurentsipoliitikast ning siin on arusaadav, et teatud teenusepakkujad sattusid negatiivsesse olukorda või need, need nende õigusi piirati, ent äh, asi teeni, teenis eesmärki tagada parem teenus või odavam teenus vaesematele peredele ning kui Euroopa Komisjon kaalub menetluse algatamist liikmesriigi vastu, siis tegelikult peaks komisjon kõigepealt kaaluma, mis eesmärgist mingi režiim liikmes, lähtudes liikmesriigis äh, mingi kord kehtestatud oli, sest antud juhul Eh, siin selle Ungari juhtumi puhul Euroopa Komisjoni lähenemine oli ebaõnnestunud minu hinnangul. ja lisaks on meil olemas ka ettevõtjaid, kellel on väga tugev huvi esindusmõju. ja, eh, ja siis ei ole, ja igal juhul ei ole hea, kui Euroopa Komisjoni uuri-, uurimine on liiga piiratud ning veel kord, et teenustega seoses on märkimisväärne rakendamata potentsiaal, aitäh! suur tänu, Katrin Steiler, palun! suur tänu kontrollikoja esindaja, suur tänu ka kõigile eelnevatele kõnelitele. ma arvan, et kui me oleme leppinud kokku reeglites Euroopa Liidu, näiteks meie komisjonis siin leppisime kokku kümme aastat tagasi ja need kokkulepped, eh, on küsimus selles, kuidas eh, need ellu rakendatakse, oleme täpselt nii tugevad, kui meie liikmesriigid on ning tegemist on tõeliste väljakutsetega mul on mitmes, mitmeid küsimusi, mis puudutab suuniseid, kas te arvate, et komisjon on toimunust õppetunni saanud, äh, näiteks kolmeaastane rakendusaeg, kui te äh, annate suuniseid üheteistkümneks kuusis, siis äh, võib-olla sellest saaksite natuke rääkida ja teiseks rääkisite kahekümnest, kolmekümnest kuust Eh, ajakavaga seoses, rääkisite kohtutest, õiguslikest väljakutsetest, kas see on seesama, eh, mida rääk-, millest rääkis Ungari eh, kolleeg, kas tegemist on konkreetse kohtujuhtumiga ja selle tulemusega, mis puudutab andmekogumist, siis teatud küsimustes leppisime kokku kaks tuhat kuus, nüüd on kümme aastat mööda läinud, meie oleme seotud ju digitaalagenda ja muu sellisega, kas te arvate, et mida enam me liigume ega valitsuse ja koostöö suunas, et siis äh, arvate, et võime olla kasulikud selles valdkonnas ja, või arvate, et meil on võimalik äh, survestada veel midagi ja äh, rääkisite ka eraalgatustest äh, ja suur tänu, et te sellise teema tõstatasite, koostöö mm, teiega on väga oluline, see on oluline ka teenustest rääkides. Te rääkisite kümnest protsendist SKP-st ja kaheksast protsendist. tegemist äh, on ju millegagi, mis puudutab inimeste elusid meie ühiskonnas ja äh, meil peaks olema võimalik äh, sellised muutused läbi viia kõik Euroopa tasandil, aitäh! suur tänu, Katrin, kui teisi sõnasoovijaid ei ole, vabandust, siiski proua Thun. kui meil oleks poliitiline analüüs selle kohta, mis toimub ja toimunud on, sooviksin teada, kas äh, kontrollikoda jälgib ka olukorda ka näiteks piiriüleses kaubanduses, kui palju raha me kaotame, rääkisite tööhõivest, kui rohkem, kui palju rohkem inimesi tööd saaks, kui oleksime harmoneerinud näiteks oma käibemaksu, kui me, kui me näiteks oma teenuste direktiivi rakendaks paremini ja ei äh, võt-, äh, kasutaks nii palju erinevaid tõkkeid. mida te sellest arvate? suur tänu, Roosa ja härra Stefanik. suur tänu teile, härra esimees. suur tänu ettekande eest. see olukord on väga keeruline ja kriitiline teenuste valdkonnas, see, nagu te seda ütlesite, sest selge on see, et me ei kasuta teenuste valdkonnas omi kõiki võimalusi ära, te rääkisite teenuste direktiivist, aga me teame, et kõik teenused ei ole liberaliseeritud teenuste direktiivis, küsimus on selles, et ähm, kui äh, äh, olete te kokku ka selliste teenustega, mis ei ole kaasatud teenuste direktiivi, siis äh, kuidas äh, kalkuleerida nende teenuste mõju SKP-le äh, kas äh, on äh, olemas mingisugust potentsiaali, mis äh, välja arvutatud või mille kohta on olemas hinnanguline seisukoht ja kuidas need võivad mõjutada meie ühisturgu? suur tänu. ma nüüd lisan ennast ka nimekirja lõppu, et kommenteerida ja küsimusi esitada. tänan teid väga sest teie sõnavõtt polnud mitte ainult väga selge, vaid ka teie poolt koostatud raport on selge, kergesti loetav. see ei ole alati nii sellistes äh, küsimustes ning eriti võttes arvesse, et Kontrollikoda on äh, organisatsioon, mis tegeleb detailidega. Äh, aga teie raport on kergesti loetav, seda on meeldiv lugeda ning äh, küsimused, millega tegelesid minu kolleegid, mille tõstatasid minu kolleegid, äh, keerlevad eelkõige loomulikult äh, rakendamisraskustega ja mida teha, kui kogu asi eriti hästi ei toimi. ma olen nõus Andres Schwabiga, kui ta ütleb, et komisjon on natukene äh, Eh, nüüd eh, alasi ja haamri vahele jäänud ja olukord on tema jaoks tõesti keeruline. ma tahtsin teile esitada konkreetse küsimuse. Te ütlete, et praegusel hetkel rikkumismenetlused väga hästi ei toimi, sest komisjon kõhkleb nende käivitamisega. samas ütlete ka, et komisjon on üritanud leida strateegia, mis aitaks integreerida nende Äh, äh, meetodit riigist riigi ning näiteks Prantsusmaa on äh, väga asjaga seotud näiteks reglementeeritud ametite nimekirja koostamisega. tegemist on küsimusega, mis on seotud ka poliitilise, poliitiliste aspektidega ning peaks tegema rohkem jõupingutusi ja peaksime üritama rohkem lahendusi leida ka Euroopa poolaasta raames. ja küsimus on nüüd selles, kuidas riigid tegelikult ellu rakendavad eh, praegu neid määruseid. Eh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ei olnud veel kõik vajalik ära tehtud ning eh, mina leian, et teenuste direktiivis on kaks tasandit. kõigepealt kohe tasand, mis kohe toimima ei hakka ja nagu ka Katrin ütles, seda see ei ole veel toimima saadud, kuid on veel kaugemale ulatuv tasand, mis puudutab siis seda, et tuleb veenda eh, asjasse puutuvaid, et eh, see süsteem peaks toimima, näiteks eh, ja ametite nimekirja ei saa lihtsalt niisama muude laiendada, see tekitab korporatiivselt väga ägedaloomulisi reaktsioone. praegusel hetkel peaks võib-olla laskma seisukohtadel aja jooksul äh, muutuda ja võib-olla äh, oleks, aitaks see asjad edasi viia, sellega seoses tahtsin teile küsimusi esitada ning äh, kokkuvõttes need rikkumismenetlused ja Euroopa poolaasta need kaks vahendit, kas olete nõus sellega, et need ähm, kaks täiendavad teineteist, need ei ole tegelikult teineteisele alternatiivid ja mõlemat tuleks kasutada? kõnelejal pole mikrofoni suur tänu teile lahke sõnavõtu eest ja küsimuste eest. üritan vastata. Eh, mingisugune käsiraamat, kogu eh, teenuste direktiiv oli väga uus oma iseloomult, kattis väga paljusid valdkondi. ja kokkuvõttes see käsiraamat oli vajalik, vähemalt meie leidsime nii. ja seda hindasid äh, ka liikmesriigid äh, ning äh, mõnes mõttes seda ka niimoodi hinnati, kuid aja küsimus tuleks siin samuti, küsimus tuleks siin samuti arvesse võtta. komisjon Te ütlete, et komisjon ei tegelenud andmekogemisega, mina räägin siin statistilikest andmetest, see, mis puudutas teenuste kasutamist, mis on kaetud teenuste direktiiviga. praegusel hetkel see statistikas on andmed kaubanduse ja teenuste kohta, kuid see puudutab kõiki teenuseid, mitte ainult neid, mida katab teenuste direktiiv ja see näiteks jätab välja turismiteenused, mis on pisut teistsugused ning selleks, et saada selget äh, ülevaadet selle üle, kas äh, äh, kas see direktiiv tegelikult toimub, on vaja väga kõrgetasandilist, hästi välja töötatud andmeid Eh, see ei nõua liialt liikmesriikidelt jõupingutusi, praegusel hetkel on vaja eh, andmeid esitada pisut teistsugusel moel eh, ning kahe tuhande neljateistkümnendal aastal komisjon tunnistas, et seda oleks vaja teha ja lihtsalt see otsus langetati liialt hilja ja mis puudutab nüüd meie soovitusi õigusloojatele, siis äh, meie auditid ei ole meeldimisauditid, me vastavusauditud me vaatame, kas äh, nõudmistega ollakse kooskõlas. me üritame praegusel hetkel hinnata seda, kas oma eesmärke täidame ja kui on puudujääke selles osas, äh, mis äh, määrus nõuab, õigusloome nõuab, siis seda tuleb öelda liikmesriikide kohustus teavitada eh, tulevastest muutustest teenuste direktiivis, siis see on olemas, see on õigusloomes eh, täiesti olemas, kuid eh, erinevalt nii-öelda seisakuperioodid, mis, mille vältel komisjoni liikmesriigid võivad kommentaare esitada, siis see ei laiene teenuste direktiivile. meie lihtsalt räägime sellest, mida, eh, mis toimub juba praegu seoses Euroopa õigusega ja see ei ole ainult seotud eh, teenuste direktiiviga. ning eh, kas me oleme käibemaksu küsimust hinnanud, siis ma ütlen, et ei ole, sest paljudel põhjustel äh, me kõhkleme veel selles osas. võin öelda, et käibemaks on oluline, sest selgub, et ettevõtted leiavad, et käibemaksumäärused liikmesriigid, et Eh, keerulisemad kui see, mis puudutab sissetulekut eh, ja kasumit. see on kummaline, võiks ju arvata, et kasumiga seotud reeglid on keerulisemad, aga nii see paraku on. võin igatahes kindel olla selles, et eh, väga mitmekesine käibemaksusüsteem raskendab VKE-del teenuste osutamist. see on keeruline, kompleksne ning äh, Eh, vastusega seotud kulu on eh, väga kõrge, aga praegusel hetkel on tegemist komisjoni kohustusega enda prognoosid ja hinnangud üle vaadata. Eh, mina võin öelda ökonomistina ja ka oma kogemustele tuginedes, et käibemaksusüsteemi komplekssus on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 miks me valisime auditeerimiseks just teenuste direktiivi kontrollikoda laienab viimasel ajal oma tegevusvaldkonda. tavapäraselt keskendusid äh, audiitorid eelkõige just äh, finantsküsimustele ja praegu me äh, tegeleme sellega, kas kõik on rakendatud vastavalt määruses kehtestatud nõuetele Eh, praegusel hetkel me üritame hinnata seda, kas mm, eh, kas praegune poliitikas eh, vastab püstitatud eesmärkidele õigusloojate poolt, sellepärast me valisime välja ka just sellepärast teenuste direktiivi. praegu tegeleme ka sellega, kas komisjon tegeleb äh, käibemaksupettuse vastase võitlusega Euroopa Liidus ja meil on muidki selliseid äh, küsimusi tähelepanu all ning äh, tuletage mulle neid teisi küsimusi veel meelde, ütleb kõneleja. Um, which we explain in box six. Okay, that's it. Remind me of one of box six. Is it Court of Justice or is it? It's one, the one that went to the Court of Justice. This is still open when we. Yeah, uh, uh, let me not <laughs> let me not comment ma ei hakka kommenteerima, sest see äh, asi on alles arutelu all, ma ei tahaks hakata selle juhtumi ähm, sisust rääkima. mina teada on see ainuke asi, mis on Euroopa Kohtusse jõudnud sellel teemal ja sellest ma rohkem kommentaariks midagi ei ütle. ja My, my colleague, may, uh, please answer. minu kolleeg vastab, palun äkki ise küsimusele, aitäh. proua Stiiler, te küsisite e-valitsuse tähtsusest, me oleme mitmeid riike küsi-, külastanud ning nägime erinevaid äh, ambitsioonitasandit äh, ja sellega seoses me teeme ka soovitusi selles osas, et liikmesriigid äh, peaks seda nõuet täitma ühtse kontaktpunkti osas, sest äh, tegelikult äh, äh, ei ole väga tugevaid nõudmisi see direktiiv esitanud. aga ütles, et me loomulikult soovitaks seda. Case, yeah, we, we outlined in uh, box six. ning uh, Ungari juhtum uh, ma ei tea, kuidas seda nimetada, see on äh, tabelis punkti kuus all leheküljel kolmkümmend kaheksa äh, pärast äh, lõiget üks ja viis. aitäh, enne kui meie lõpetame selle küsimuse arutamise, tahaksin anda sõna komisjoni esindajale, sest äh, tema on just see, kes sellega peaks tegelema, nii et härra Jürgen, teil on sõna. suur tänu, ma ei taha pikalt kõneleda, ma tahaksin keskenduda ühele soovitusele, soovitusele number seitse Kontrollikojalt, sest kõik teised nõud, soovitused on saanud heakskiidu soovitus seitse koosneb kahest osast, ühest küljest äh, rahastamine Euroopa Liidu poolt ja ma tahaks rõhutada, et kui audit äh, aasta lõpus läbi viidi, siis oli kaheksateist äh, ju paljud juhtumid seoses teenuste direktiiviga ja üks kohtujuhtum meil on huvi lahendada mitmeid probleeme liikmesriikiga, riikidega jooksvalt ja selge on see, et EU Pilot avab äh, dialoogi liikmesriikidega. Äh, liikmesriigid on selle lähenemise heaks kiitnud, nad on valmis äh, tegutsema. meie institutsionaalsest vaatenurgast näeme, et väga keeruline on, kui kõik EU Piloti juhtumid avalikustataks liikmesriigid äh, leiavad järsku, et nad ei, et komisjon ei ürita olukorda lahendada, vaid ründab neid. ja seega on meil teatud reservatsioone, öeldes, et see info ju paljuti juhtumite kohta avalikuks äh, teha. meie lähtume teabepõhisest äh, käsitlusest seoses äh, teenuste direktiiviga ja käsiraamatust. seega info, mis liikmesriikidele oluline on, on, on seal käsitletud ja see on nüüd ainus punkt, mida ma tahtsin äh, käsitleda, mis puudutas seda soovitust seoses EU Piloti juhtumite avalikustamist, aitäh! aga üldiselt äh, aitäh ähm, taaskord selle koostöö eest. ma ei taha kuidagi negatiivselt mõjuda, kõik on olnud üsnagi positiivne, aitäh. suur tänu. kas soovite veel komisjonile vastata, kui mitte, siis, äh, siis leiame, et äh, võime lõpetada või? komisjonile mul midagi ei ole öelda, aga üritasin vastata riigipõhiste soovitustega seonduva küsimuse kohta. me oleme siin kirjutanud, et ei ole olnud võimalik hinnata, kas nad on tõhusamad eesmärkide saavutamisega rikkumismenetluste osas. aga nüüd on käsil teine audit, mis puudutab Euroopa poolaastat ja riigipõhiseid soovitusi, siis kui me sellega ühele poole jõuame, siis saame paremini vastata teie küsimustele niisiis kindlasti loeme tulevikus seda tähelepanelikult ja mina isiklikult äh, leian, et väga hea on äh, Kontrollikoja poolt selline lähenemine ja väga hea on, et ühest küljest äh, kontrollitakse vastavust ja teisest küljest ka neid eesmärke, kuidas otsuseid tehakse ja neid rakendatakse, aitäh! aitäh teile, härra Mattes! sest tegemist oli väga huvitava aruteluga ja hoiame sel teemal silma peal Bien. Donc... väga hea. nüüd on meil äh, veel üks oluline päevakorrapunkt äh, käsitleda see puudutab äh, ligipääsetavusnõudeid, see on liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega. tegemist on tekstiga, mille raportöör mina olen ja tänasel koosolekul on meil plaanis käsitleda seda, sellega seonduvat mõjuhinnangut. komisjon on selle läbi viinud. esimese arutelu käigus meie poolt ol-, mitmed kolleegid esitasid küsimusi selle mõjuhinnangu kohta, erinevate modaalsuste kohta ja muu kohta parlamendi äh, äh, üksus otsustas samuti mõjuhinnangu läbi viia ja annaksingi sõna ah,, see, teie võtate sõna, jah? ja otsin nüüd üles, kellele ma nüüd sõna annan. mul on raskusi lugemisega proua Maniaki annan sõna selleks, et äh, tutvustada mõjuhinnangu, äh, hinnangut. aitäh selle eest, et äh, kutsusite meid siia selleks, et meie esialgset hinnangut tutvustada komisjoni mõjuhinnangu kohta juurdepääsetavuse, ligipääsetavuse kohta. mis puudutab põhipunkte, siis tahaksin öelda, et esialgne hinnang komisjoni mõjuhinnangu kohta äh, käsitles äh, mõjuhinnangu kvaliteeti, lähtudes mõjuhinnangu äh, reeglitest, mis on parima juhtimise põhimõtetes, see ei puuduta ettepaneku sisu ega ei saa küsimuse alla poliitika vaatenurki meie esialgse analüüsi ähm, äh, käsitlemine äh, puudutab seda, kas teave, mis on mõjuhinnangus, on asjakohane, kas on kasulik äh, parlamendiliikmetele ettepanekute kaalumisel mis puudutab äh, mõjuhinnangut sisuliselt äh, seoses ligipääsetavusega, siis tutvustan nüüd äh, meiepoolse hinnangu põhipunkte, mis lähtuvad esialgse hinnangu struktuurist ja seega keskendun viiele konkreetsele aspektile. kõigepealt mõjuhinnangu põhjendatus ja õigustatus on asjakohane, siin on äh, Äh, üsnagi detailne ülevaade selle kohta, mis puudutab probleemi, et on vaja Euroopa Liidu tasandi tegevust, mis puudutab praegust ja tulevikku, äh, seadusandluse killustatust seoses toodete-teenuste osaga ning ka riigihanke küsimuses. mõjuhinnang selgitab täiendavalt, et see killustamine võimenduks ÜRO konventsiooni äh, puuetega inimeste Äh, akti rakendamisega, siin on mitmeid näiteid, mis äh, nii lisas kui ka kogu kontekstis äh, puudutavad praegust seadusandlikku killustatust kuni kaks tuhat kakskümmend aastani kõikide kaupade ja teenuste osas, mis algatuse alla käivad. metoodika, mida kasutati selle äh, Nende toodete-teenuste valimise osa on läbipaistvalt selgitatud äh, mõjuhinnangu teksti põhiosas ja vastavas äh, lisas. mõjuhinnang ütleb selgelt, et äh, lähtekohad hinnangul, mis puudutab kulu ettevõtetele vastavusse viimiseks ja ka turu suurust killustatava seoses ühest küljest on positiivne, et komisjon üritas olla nii ülevaatlik kui võimalik, siis detailide rohkus ja näidete sissetoomine, mis on mõjuhinnangus kajastatud, mõjutasid meie arvates eh, eh, teksti selgust tegemist on pika tekstiga ja kohati ka mitmete kordustega. tekst on enam kui kolmsada viiskümmend lehekülge pikk, teave ei olnud alati lihtsasti leitav või mõistetav näiteks metoodika osa, mida kasutati selleks, et äh, liikmesriikide arvu hinnata seoses äh, ligipääsetavusega kaks tuhat kakskümmend aastaks, ei ole üheselt mõistetav ja tuleb välja ainult põhjaliku lugemise põhjal teatud teenuste osas. me leiame, et mõjuhinnang oleks olnud tugevam, kui seal oleks vähemalt kajastatud mõju, mida praegune seadusandlik illustatus omab eh, siseturu toimimisele, selleks et anda meile ülevaade skaalast, kui paljusid ettevõtteid see mõjutab, veelgi enam seose väljatoomine killustatuse ja ÜRO konventsiooni rakendamise osas oleks olnud teretulnud selle punkti äh, tõstatas ka mõjuhinnangu nõukogu oma positiivses hinnangus kaks tuhat kolmteist aasta juunis. üldiselt öeldes aga probleemi äh, definitsioon on asjakohane äh, ja toob välja konkreetsed eesmärgid seoses siseturu toimimisega ja puuetega inimeste kui tarbijate kaasamist. Euroopa Liidu sekkumise äh, õigustamine ja lisandväärtus ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse küsimused on selgelt äh, mõjuhinnangus välja toodud vastavates osades. proportsionaalsus täitis oluli-, eriti olulist rolli selles mõjuhinnangus. seda kasutati selleks, et kõrvale jääda äh, teatud poliitikavariandid ja välja tuua kaitsemeetmed äh, VKE-de tarbeks, et tagada, et nad ei kannataks äh, ebaproportsionaalse koorma tõttu selle algatuse rakendamisel. selle viimase punkti osas me leiame, et mõjuhinnang oleks võinud täpsemalt kajastada seda, kuidas VKE-d äh, seda tegelikkust saaksid vältida. mis puudutab poliitika valikuid, siis kaalutud variandid on probleemi definitsiooniga kooskõlas lisaks see, mis puudutab äh, täieliku tegevuse vältimist, on komisjon kajastanud äh, mitte, mittereguleerivat ja reguleerivat varianti, ehk siis kas määrus või direktiiv, direktiiv, mis puudutaks liikmesriike eh, ligipääsetavuse reguleerimisel või siis direktiiv, mis oleks koha, otsekohaldatav liikmesriikide poolt. teksti esialgses osas on see see, et komisjon eelistab direktiivi võrreldes muude variantidega, aga ei too välja eelistatud varianti kahe direktiivi versiooni osas. aga samas on välja toodud ühised elemendid ja selle potentsiaalsed ne negatiivsed elemendid. me leiame, et kahe direktiivi variandi ülevaade on selge, rohkem infot oleks võinud pakkuda mõjuhinnangus äh, selles osas, kuidas äh, ligipääsetavuse märgistamist oleks saanud kasutada selleks, et tagada, et tarbijad ei oleks segaduses. Äh, mis puudutab äh, mõjuhinnangut, siis on see majanduslikult orienteeritud, võib-olla põhjalikum analüüs sotsiaalse ja keskkonnaküsimuste arvesse võtmisel oleks olnud vajalik aga äh, seda võis ette näha, arvestades äh, seda ettepanekut. komisjon on selgelt üritanud äh, pak-, arvestused selgelt välja tuua ning näeb ette iga poliitikavaldkonna mõju võrreldes lähtekohaga. samuti on hinnatud seda, kui palju see võiks ettevõtetele maksu, maksma minna kauba ja teenuse lõikes vastavalt poliitikavalikule eeldades äh, keskmist sissetulekut kaheksateist eurot äh, tunnis. sellega seoses täielik metoodika täpsustus selles osas, miks kaks väga konkreetset sada nelikümmend neli tuhat, sada nelikümmend neli ja tuhat nelikümmend neli ettevõtte kohta oli, olid välja toodud, äh, selle täpsustus oleks olnud hea ehk siis sada nelikümmend neli ja tuhat nelisada nelikümmend neli mõju VKE-dele, sellega hindamiseks viidi välja vastavad uurimused, aga me ei näe, et oleks tulukulu analüüsi, kvantitatiivset analüüsi VKE-de osas. majandusanalüüs sellises osas keskendus säästudele ja meie arvates äh, oleks olnud kasulik analüüsida, kui palju ettevõtetele ja liikmesriikidele läheks maksma, juhul kui praegusel hetkel juba ligipääsetavus on reguleeritud uute reeglitega vastavusse viimine. selle teema äh, tõstatas ka Mõjuhinnangu Nõukogu oma dokumendis juulis kaks tuhat kolmteist. teave, mida kasutati on üldiselt äh, üsnagi vanad ja enamus pärit ena-, varasemast ajast kui kaks tuhat kümme. üldiselt on kasutatud Deloitte uuringut kaks tuhat üksteist aasta turuandmete kohta ja pidevalt viidatakse akadeemilisele võrgustikule, mis on pärit kaks tuhat kaksteist aastalt, nii nagu ka mitmed teised sidusrühmadega konsultatsioonid. kindlasti oleks kasulik teada, kas andmeid kuidagi läbi vaadati, lähtudes sellest, et teenused ja kaubad, mis algatuse alla langevad, on valdavalt seotud digitaalse valdkonnaga. mis puudutab sidusrühmadega konsultatsioone, siis mõjuhinnang toob selgelt välja, et komisjon on konsulteerinud laialdaselt kaheksa nädala käigus kaks tuhat üksteist aasta lõpus, kaks tuhat kaksteist aastal viidi need läbi, see oli edukas kaheksa, kakskümmend üks vastust, lisaks kõrgetasemelised kohtumised ähm, ettevõtete juhtidega ja Eurobaromeetri uuring enam kui kakskümmend viis tuhat äh, telefoniintervjuud. üldiselt äh, Äh, sidusrühmade äh, vaated on hästi ära toodud eriti probleemi ähm, käsitluses, aga need ei ole alati siis kategooriate kaupa jaotatud. näiteks puuetega kodanike nägemused oleks meie arvates paremini võinud olla kajastatud, arva, arvestades, et nemad on põhilised kasusaajad kasulik on teada, et lõplik prioriteetide list kaupade ja teenuste osas valdavalt on vastavuses sidusrühmade eelistustega, nii nagu need konsultatsioonid välja toovad. lõpetuseks, mis puudutab sisusust, mõjuhinnangu ja seadusandliku ettevõt-, ettepaneku osas, tundub, et see on kooskõlas mõjuhinnanguga ja lähtub soovitustest, mis on mõjuhinnangus, aga ehk siis äh, eelistatud äh, suundumuseks on direktiiv, igal juhul meile tundub, et äh, võõrustamisteenused, mis mõjuhinnangus on ära toodud lõplikes teenuste kaupade teenustes meie arvates ettepanekust on puudu ja see, see sisse kujundatud keskkond äh, on osaliselt äh, kaasatud. kokkuvõtteks, äh, mõjuhinnangus on mitmeid tugevusi, sealhulgas soov äh, läbipaistvusele, laiapõhjalised konsultatsioonid, üldine kooskõla probleemi definitsiooni osas, põhjenduse osas, eesmärkide ja, ja variantide vahel. meie arvates oleks võinud täpsemalt selgitada või täpsustada äh, teatud aspekte, ehk siis need vananenud andmed, majandusanalüüs, mis keskendub äh, säästumeetmetele ning seos killustatuse ja rakendamise vahel seoses ÜRO konventsiooniga ja võib-olla täpsemad andmed selle kohta, kuidas äh, C-märgistus ja proportsionaalsus äh, ettevõtete osas tegelikkuses toimiks. suur tänu tähelepanu eest ja meie üksus on valmis äh, täiendavaks äh, abiks selle valdkonna osas, kui soovite detailsemat äh, ülevaadet komisjoni mõjuhinnangu kohta või täiendavat mõjuhinnangut või sisuliste ettepanekute osas mõjuhinnangu kohta, aitäh! aitäh! kinnitan teile juba praegu, et meil läheb teid vaja, me anname, meil on teile tööd omajagu ja mul on väga hea meel, et et te ise olete valmis seda tegema. nüüd annan sõna kohe komisjonile, selge, selleks, et kuulda komisjoni arvamust kõlanud seisukohtade kohta ja siis mõned küsimused minult ja kolleegidelt aga praegu siis sõna proua Emmanuel Braunschile, kes esindab Euroopa Komisjoni, palun. aitäh, mina olen Manuela Kiring. vabandust, esimees vabandab. kas ma hääldasin valesti? ma räägin inglise keeles, ütleb komisjoni esindaja. aitäh! selle kokkuvõtte eest mõjuhinnangust pöörduksin tagasi mõne küsimuse juurde, mida te puudutasite ning selgitaksin täiendavat komisjoni seisukohta nendega seoses. Te rääkisite CE märgistusest tarbijale info andmise vahendina. CE märgistus tegelikult näitab vastavust terve rea normidega, mis kehtivad ning äh, infotarbijale ei ole kavandatud edastamiseks läbi CE märgistuse, vaid on osa juurdepääsetavusnõuetest. seoses olulise küsimusega, milleks on kulud ja säästud või kokkuhoid ning äh, seos ÜRO konventsiooniga puudega inimeste õiguste kohta, äh, konventsiooniga ühinemisega on Euroopa Liit ja liikmesriigid võtnud endale kohustuse, millega kaasnevad teatavad kulud. sest konventsioon nõuab, et liikmesriigid peavad saavutama edusamme juurdepääsetavuses mis nõuab kulutuste tegemist. käesolevast aktist tuleneb võimalus saada, saavutada teatud kokkuhoidu, kuna kehtestatakse funktsionaalsed juurdepääsetavusnõuded, mis kehtivad igal pool Euroopa Liidus ja mis võimaldavad lihtsustada piiriülest kaubandust nii teenuste kui kaupade vallas, seetõttu me räägimegi siin kokkuhoiust ja mitte nii palju kuludest. mis puudutab ebaproportsionaalset koormust, siis meie oleme seda, kuidas me käsitleme ebaproportsionaalset koormust, selgitanud juba aktis endas. et kuidas, rääkides sellest, kuidas ettevõtjad saavad, saavad toimida siis, kui see koormus tundub neile ebaproportsionaalne siis tekkis küsimus, miks see ehitatud keskkond on kajastunud äh, mõjuhinnangus, aga mitte ettepanekus. põhjus on selles, et kui me vaatasime proportsionaalsus- ja lähimusküsimusi, siis arvasime või leidsime, et need kaks aspekti ei peaks sisse minema. ehitatud keskkond on aktiivse, aga see on vaba valik liikmesriikidele, kas nad äh, soovivad siis äh, vastavas osas ka normid kehtestada või mitte ning äh, majutusteenused ei ole seal, seal aktis sees, sellepärast et meie hinnang oli, et peamiselt pakuvad neid teenuseid just VKE-d ning neile oleks vastavate nõuete täitmine seotud suhteliselt suurte kuludega edasi, peaksime märkima, et mõjuhinnang ei pea üks-ühele vastama asjas algselt esitatud seadusandlikule ettepanekule ning siin olemegi natukene laiemalt haaranud seda valdkonda, kui algne ettepanek seda teeb. vaatan, kas mul on midagi kahe silma vahele jäänud, ütleb kõneleja. Äh, vanemad andmed. kasutasime siin andmeid, mis meie käsutuses olid kolleeg parlamendist mainis, et me kasutasime ka andmeid konsultatsioonidest, avalikkusega peetud konsultatsioonidest, seitse konsultatsiooni erinevate organisatsioonidega, konsultatsioonivooru. selleks, et ajakohastada oma arusaamist sellest valdkonnast ning toodete-teenuste üksikasjadega seoses, kui me vaatame definitsiooni, selle formuleeringut, siis see on formuleeritud tegelikult väga hoolikalt, arvestamaks seda, et tehnoloogia areneb. meil on siin kategooriad paika pandud üsna laialt. ehk siis tegemist on definitsiooniga, mis hõlmab tooteid ja võimaldab toodetel ajas areneda, ilma et meil oleks vaja definitsiooni muuta või et see muutuks või et see vananeks. usun, et vastasin tõstatatud küsimustele ja kui küsimusi on veel, siis loomulikult olen valmis neile ka vastama, aitäh! tänan! olen raportöör ja esitan oma küsimused viimasena, aga nüüd proua Šelenova, kes on variraportöör sotsiaaldemokraatide poolt. Děkuji za slovo, Uh, Isa. Uh, aitäh. ning tänan nende kahe sõnavõtu eest. usun, et mõjuhinnang ei ole asi, mida tehakse iga päev. meie komisjoni äh, jaoks on tegemist esimese aruteluvooruga, milles tõusetub terve rida küsimusi. meil on väga hea meel kuulda seda infot, olen päri sellega, mida kolleegid rääkisid. sageli ei ole kerge eh, hinnata neid eh, küsimusi esmase mõjuhinnangu põhjal. nii et eh, väga meeldiv, et komisjon niisuguse kokkuvõtte meile koostas. ning arvestan ühtlasi ka seda, et mitte kõik ei saa taandada arvudele. komisjon üritab teha oma tööd võimalikult hästi. olen päri sellega, mis on öeldud, nimelt et mõjuhinnang keskendub põhiliselt majanduslikele aspektidele, mitte sotsiaalsetele aspektidele, mis aga on väga olulised selle ettepanekuga seoses. räägin praegu sotsiaaldemokraatide nimel ning meile tundub, et mõistlik oleks lähtuda terviklikust lähenemisest siseturule ning siseturu süvendamisele, laiendamisele. samas on, on selle protsessi käigus väga oluline sätestada nõuded seoses teatud teenustega, mida ei pakuta kõigile kodanikele või mis on vajalikud kodanikele osalemaks ühiskonnas. oma kokkuvõttes rõhutasite õigusega, et just Euroopa Parlament on kutsunud komisjoni üles koostama edasipüüdlik ettepanek selle õigusakti vastuvõtmiseks ning et akt sisaldaks või käsitleks kõiki juurdepääsetav, juurdepääsetavuse aspekte toodete-teenuste osas kõikide Euroopa liikmesriikide suhtes eesmärgiks on liikmesriikidel aidata viia oma õigus paremini vastavusse nõuetega, mis tulenevad ÜRO konventsioonist puuetega inimeste õiguste kohta. kuulsin muuhulgas ka märkust, et mõjuhinnang ei kajastavat puuetega inimeste seisukohti ehk siis nende seisukohti, kelle huve see ettepanek sisuliselt puudutab. on väga oluline kuulata ära puuetega inimestes esindusorganisatsioonide seisukohad tulevikus ning mul on hea meel, et Euroopa Puuetega Inimeste Foorum, kes esindab kaheksakümne miljoni eurooplase huve, tervitab komisjoni ettepanekut ning toetab seda. ja kindlasti meie parlamentaarses interrühmas äh, esitab meile oma seisukohad. ning viimane märkus. meil on peetud pikk arutelu juba veebilehtede juurdepääsetavuse kohta ning peaksime kasutama praegu avanenud võimalust arutamaks ka seda küsimust sotsiaaldemokraatide variraportöörina olen valmis selle, seda arutelu alustama, selleks et tulemuseks saaksime õigusakti, mis tagab kodanikele Euroopa Liidus võimaluse võrdsel alusel pääseda juurde toodetele ja teenustele ning ootan meeldivat koostööd teiste variraportööridega. rahvapartei variraportööri ei ole, aga Rahvapartei nimel Andreas Schwab, palun. aitäh, esimees! kahju, et meie variraportööri Sabinet ei ole täna siin, sest äh, ta pidi minema mm, lühikese etteteatamisega kokku kutsutud kultuurikomisjoni raportööride koosolekule, aga ta palus mul kolm küsimust esitada ning tal tal kolleegid on tal, varasemad kolleegid on ka talle esitanud materjali selle kohta, mis äh, päri-, puudutab ajavahemikku, mis algab aastast kaks tuhat üksteist. teiseks, äh, härra esimees, soovis äh, kolleeg Rain kuulda kulude-tulude analüüsi VKE-de osas selles mõttes, et kas tõesti oleks nende nõuete täitmine neile põhjendamatu või liiga suur. et kolleeg Sabine mõttes, arvates peaks, peaks seda analüüsi arvestama märksa rohkem, kolleeg Hainile ei ole ka selge, kas CE märgistus on siin õige lahendus, et tarbijale saaks infot esitada ka muul viisil, et kas CE märgistus tegelikult tegelikult tähistab äkki toote ohutust võib-olla, mitte, mitte üldse vastavust nõuetele, mis, mis võtavad teatud tõkkeid maha. nii et need olid need olulisemad kolleeg Raini märkused ja ma loodan, et neid arvestatakse ja tema saab nende põhjal olulist infot enda jaoks. aitäh, Andreas, Katrin! Uh, aitäh, esimees ning tänan kõiki sõnavõtjaid. peaksime korraks meenutama, milles asi õigegi, õige on. mõelgem korraks tagasi ÜRO konventsioonile puuetega inimeste õiguste kohta, kus öeldakse, et konventsiooni eesmärk on tagada, et puuetega inimesed saaksid täie ulatuslikult ja võrdsel alusel nautida kõik ja kasutada kõiki oma õigusi ja vabadusi ning eh, teha seda väärikalt puuetega inimesed ja inimesed, kellel on pikaajaline intellektuaalne mingi meelepuue või füüsiline puue eh, või puue, mis eh, takistab neid täies ulatuses osalemast ühiskonnas võrdsel alusel teiste inimestega, on, eh, on valdkond, milles meil tuleb, millele meil tuleb mõelda. ma mõistan, et kolleegid soovivad kuulda majanduslikest aspektidest, aga mina võtaksin üles selle sotsiaalsete aspektide küsimuse, mis see läheb maksma, kui me midagi ei tee. nelikümmend protsenti Euroopa elanikkonnast on mingi puudega. meil on selgelt põhjust seetõttu rakendada meetmeid, et kõigil kodanikel oleks võrdne juurdepääs asjadele, mida me loeme loomulikuks. mis puudutab andmeid, ma vaatasin, mis andmestikud meil on olemas kas te saaksite kinnitada, kas on mingeid muid andmestikke ka, sellepärast et eh, mina ei ole leidnud muid peale nende, mida komisjon räägib. ning seetõttu tundub, et tegemist on praegu analüüsiga, mis tugineb kõige ajakohasemale andmestikule. võib-olla see andmestiku küsimus ei ole üldse õige, võib-olla on meil juba kõik andmed olemas ja peaksimegi meetmeid rakendama. mis puudutab nüüd andmete põhjalikkust ja me rääkisime kuludest, aga mis see läheb maksma, kui me mitte midagi ei tee? mis, mis siis juhtub nende neljakümne viie miljoni inimesega? mis saab, mis saab nendest? ning äh, ma peaksin, ma arvan, et me peaksime paluma sekretäriaati kutsuma, kutsuda siia puuetega inimeste esi-, esindusorganisatsioonide esinejad, selle, esindajad, sellepärast et vastasel juhul on meie pilt äh, kallutatud. mis puudutab nüüd digitaalaspekti ja veebilehti, me teame, et meil on olemas rakendusi ja inimesed on sellele juba viidanud, et need noh, iga, statistika ütleb, et iga äh, kaheksa minuti kohta, mis internetis käiakse, kasutatakse seitse minutit mingit äppi, mingit rakendust ning seetõttu on väga oluline tagada, et puuetega inimesed ei jää kõrvale sellest protsessist. üha enam avalikke teenuseid pakutakse inimestele läbi mitmesuguste rakenduste ja äppide ning ka avalikku infot. kui me mõtleme kodanike kaasamisele, eelmisel nädalal osalesin ühel taolisel üritusel ja, ja nägin, kui palju seal kasutati äppe ning nelikümmend viit miljonit inimest ei tohiks jätta kõrvale demokraatlikest protsessidest, eh, sellepärast et me ei arvesta äppide loomisel neid ning eh, seda, sellest lähtuvalt on vastaval õigusloome aktil väga oluline potentsiaalne nagu roll tulevikus, tagamaks, et puuetega inimesi koheldakse võrdselt Euroopa Liidus. aitäh! Merci, Katrin! Euh, tänan, Katrin! kui soovite nüüd siis mõned isiklikud märkused. Eh, kõigepealt on meil täna suhteliselt konkreetne nii-öelda ala ees eh, mõjuhinnang ning äh, sellele tuginev analüüs parlamenditeenistuste poolt koostatud. nii et sellest peame lähtuma oma arutelus. seoses sellega usun, et kolleegid ja te ise, meie äh, uurimistalitusest, tõstatasite küsimused, mis on olulised mõjuhinnangu koostamiseks võib-olla kui me esitaksime neid andmeid natuke teistmoodi, raportööri seisukohast vähemalt, ja kui komisjon täiendaks meid nende küsimuste seadmisel, sest need küsimused loomulikult puudutavad oluliselt meie õigusloome tööd, mis järgneb. kõigepealt siis rakendusala, osaliselt vastati siin juba, et tegemist on siin proportsionaalsusküsimusega, et ehitatud keskkond äh, mis jääb sellesse rakendusalasse, mis ei ole tegelikult enam direktiivi rakendusala. ehk siis eh, see rakendusala küsimus tõstab, tõstatub edaspidi ka, aga igal juhul rakendusalaga seoses on kahju, et noh, me mõistame proportsionaalsuse rakendamisprintsiipi, aga me ei näeme, me ei näe, et seda siin täpselt või õigesti rakendatakse valdkondades, mis jäävad rakendusalast välja et kui teatud äh, valdkonnad jäetakse välja rakendusalast, äh, sest hakatakse mõtlema, et äh, võib-olla vastasel juhul oleks see seotud valdkonnas liiga suurte kulutustega, siis ja, ja kui siin ei ole mingit põhjalikku analüüsi taga, siis tundub, et see on meelevaldne otsus komisjoni poolt mõjuhinnangu koostamisel, mis on tehtud tagantjärele mis puudutab konsultatsioonivoorusid kodanikega, muuhulgas ka Eurobaromeeter, siis see, mis mulle natukene muret teeb, on, et meil ei tooda selgelt välja kodanike, puudega kodanike arvamust. ehk siis kodanikud, kellel on mingi puude, kuidas nemad, puue, kuidas äh, nemad siis ise mingit olukorda hindavad, näiteks kui neil Eurobaromeetri uuringus esitatakse teatud küsimusi. et kuidas siis nemad reastavad äh, sektoreid, kus oleks kõige olulisem tagada täielik juurdepääsetavus, et nii et äh, kindlasti oleks olnud väga hea, kui oleks saanud tõesti puuetega inimestelt ka niisugused äh, arvamused. ma usun, et komisjon kindlasti arvestas seda vajadust ning äh, puuetega inimeste vajadust kas läbi esindusorganisatsioonide või individuaalsete seisukohtade, mis hangiti aga ma leian, et ei tule ikkagi selgelt välja, mis on mõjuhinnangust need konkreetsed punktid ja, ja edasi siis komisjoni ettepanekus need konkreetsed punktid, kus või mille puhul, mille formuleerimisel on arvestatud puuetega inimeste seisukohti. olgugi, et ma tean ja me oma esimesel, esimese selleteemalise istungi ajal IMCO-s juba märkisime, et et äh, see, see, mis me praegu räägime, puudutab ainult äh, inimesi, kes on praegu puudega, mitte neid, kes tõenäoliselt tulevikus mingi piiranguga peavad silmitsi seisma ja ma tean, me teame ju, et me kõik tule-, tõenäoliselt peame tulevikus mingite piirangutega silmitsi seisma oma elus seoses VKE-dega, mis on strateegilise tähtsusega küsimus meie komisjonile ning äh, strateegilise tähtsusega küsimus ka konkreetse õigusloome algatuse jaoks, et tagada äh, turg VKE-dele, et see turg oleks üle-euroopaline, mitte ainult äh, siis nende liikmesriigi turg ja võimaldada neil areneda, siis siin on murettekitav see, et mõjuhinnangus ei sisaldu äh, Äh, siis analüüsi nendest eelistest, kulueelistest, mis äh, VKE-d saavad. selle direktiiviga seoses tegelikult niisugust analüüsi oleks vaja. väga oluline on siin majandusaspektide osas vastavate organisatsioonide esindajatega kokku saada ning võib-olla isegi aktiivselt nendega suhelda, omalt poolt aktiivselt, sest VKE-d tegelikult on harjunud mõnes mõttes juba niisuguste kohalike turgudega, et nad ei pääse laiematele turgudele ning meie algatus parlamendist õigusloomealaselt peab siin olema algatus, mis soovib olukorda muuta ning juhtida tähelepanu, VKE-de tähelepanu, kes võib-olla seda ei ootagi, sellele asjaolule. nüüd CE-märgistus, sellega seoses paar sõna, sest ma tegelikult päris aru ei saa ja ma e, lisan omalt poolt e, sellele, mida inimesed rääkisid CE-märgistusest, et et tarbijad tegelikult ei saa sellest õigesti aru. et sisuliselt tajutakse seda kolmel viisil. enamus tarbijaid e, tajub seda CE-märgistust viitena toot-, tootmisele Euroopas, mitte sellele, et vast-, vastab see toode Euroopa turvanõuetele. tegelikult aga tähendab see just vastavust Euroopa turvanõuetele. ja kui me, kui me nüüd tahame, et see äh, tähendaks äh, vastavust kehtestatud nõuetele, siis see tõenäoliselt ei ole käesoleva direktiivi eesmärk ja seetõttu ei peaks sellest liiga palju rääkima, aga me peaksime mõistma seda mitmet, mitmeplaanilist kaheti mõistetavust. ja ma mõistan, mida komisjon soovib teha siin. tõenäoliselt parlamendis meil veel tuleb neid arutelusid, et võib-olla peaks siia lisama mingi täiendava logo sellele, et see märgistusele äh, Äh, et, et meil oleks märgistus äh, mitte lihtsalt CE, vaid, vaid siis äh, puuetega inimeste CE, HCE näiteks prantsuse keeles. ning see võimaldaks kolleegidel ja komisjonil ka ümber defineerida see, see märk, sest kui me CE märgile hakkame omistama erinevat tähend, tähistust, näiteks juurdepääsetavusega seoses, siis äh, tõenäoliselt laieneb see tõlgendus ka muudesse valdkondadesse. nii, ja lõpetuseks tahaksin käsitleda küsimust, mille tegelikult mitu inimest juba tõstatasid ja mis tundub õigupoolest väga oluline küsimus, nimelt andmete vanus. ma kuulasin seda, mida komisjon rääkis meile asjast ning me mõistame, et see andmete vanus tuleneb sellest, et päris palju aega on mööda läinud ja päris palju aega on kulunud selleks, et komisjon äh, tajuks vajadust siis eh, nende andmete kogumise vahele, nende andmete kogumiseks. aga me ei saa üheaegselt eh, arutada uut tehnoloogiat puudutavat direktiivi ning eh, rahulduda siis andmetega, mis pärinevad nelja aasta tagusest perioodist. miks? kui me võtame näiteks nutitelefonid, mis on sisuliselt selle direktiivi reguleerimisese, siis eh, nutitelefoniga tehakse tänapäeval otse, oluliselt rohkem kui neli aastat tagasi. neli, neli aastat tagasi tehti ühte asju, täna tehakse hoopis teisi ning kuna on direktiiv, direktiivi rakendamine võtab ka mitu aastat, siis tõenäoliselt nutitelefonide rakendusala laieneb veelgi selle aja jooksul ma annan endale loomulikult aru, et täna on väga raske ette näha, mida paari aasta pärast nutitelefonidega kõike tehakse, aga ma kardan, et äh, sisuliselt paari, paari aasta pärast oleme me kaks korda ajast maha jäänud, kõigepealt äh, esiteks nende andmete plaanis, mis juba praegu on vananenud, ja teiseks äh, selle aja mõistes, mis on mööda läinud direktiivi vastuvõtmisest rakendamiseni ning selle asemel, et, et siis neli aastat olla ajast maha jäänud, oleme me tõenäoliselt kaheksa aastat ajast maha jäänud, võrreldes selle uurimuse läbiviimise ajaga. ja, ja võrreldes seda uurimuse läbiviimise aega ja direktiivi kehtima hakkamise aega. nii et meie peaksime oma parlamendi uurimistalitustel palima, paluma, kui võimalik, kaaluda, kas on võimalik neid andmeid ajakohastada no ma ei, ma ei nõua, et teie peaksite seda tegema, aga ma tahaksin vastust küsimusele, kas on võimalik mingi mõt-, mõistliku, mitte väga pika tähtaja jooksul eh, mingi metoodika põhjal eh, jõuda lahenduseni, mis võimaldaks meil vältida seda algset nelja-aastast mahajäämist tegelikkusest, sest eh, see, see ei seaks meid tõesti, tekitaks meile olukorra, kus me oleme otsekui puudega, ajalise puudega ning sellele lisanduks hiljem veel täiendav mahajäämus, ajaline mahajäämus. nii, seda ma tahtsingi öelda ja natuke aega on meil veel jäänud, nii et kui Euroopa Komisjon soovib äh, veel sõna võtta, vastata kõlanud seisukohtadele, siis ma võin teile sõna anda ja ma vabandan loo-, sellepärast, et ma teid vale nimega nimetasin, äh, väikese leheke, mis mulle anti, seal oli teise inimese nimi, aga igal juhul teil on sõna, kui soovite suur tänu, et te meile uuesti sõna andsite. kiiresti mõned äh, küsimused. see, mis puudutab keskkondlikku ja sotsiaalmõju, siis see on kaetud mõjuhinnangus. Äh, sotsiaalset mõju, äh, sotsiaalne mõju on väga positiivne, keskkonnamõju aga märkamatu peaaegu teine punkt puudutab sotsiaalseid aspekte, mida me pole võib-olla piisavalt rõhutanud, mille konventsioon soovib kaasa endaga tuua. see puudutab siis reegleid, mis garanteerib ligipääsetavate kaupade ja teenuste ringi liikumist, sest äh, inimesed, kellel on funktsionaalsed puuded, ja funktsionaalsed äh, puudega inimesed äh, ja nii edasi äh, saavad kasutada rohkem tooteid ja teenuseid madalama hinna eest. seega on eesmärgiks selgelt aidata inimesi, kellel on liikumispuue, funktsionaalsed puuded ja seni pole nad seda aspekti arvesse võetud, arvatades puuetega inimeste inimõigusi. mis puudutab nüüd äh, kulutõhusust, siis see on lisas kaks äh, mõjuhinnangus äh, leheküljel seitsekümmend kaheksa ning see võtab arvesse ka seda, millal ettevõtted on üle reguleerinud ja mille ning äh, ettevõtted, äh, mis ei ole äh, üle reguleerinud ja millised on kuluerinevused, mis puudutab andmeid, siis nagu ma ütlesin enne, on, oleme kasutanud olemasolevat andmeid, meil on kohtu, vahepoolsed kohtumised paljude vabaühendustega, puuetega inimeste organisatsioonidega, kõrgetasemeliste puuete inimeste gruppidega ning äh, praegu on tegemist siis alusega, mille äh, pealt kalkuleerida, milline on olukord kaks tuhat kakskümmend. praegu näeme, et, äh, et, et kulutõhusus tõuseb, kui Euroopa riigid hakkavad ellu rakendama ÜRO konventsioone mis puudutab nüüd definitsiooni ja seda, kas äh, need on endiselt päevakohased, siis äh, teie murele vastamiseks äh, näiteks nutitelefonide kohta, siis siin ütleme, et, et Funny service. It sounds... see kõlab väga keeruliselt, kuid et eesmärgiks on see, et et nutitelefon praegusel kujul eh, oleks endiselt kaetud selle eh, konventsiooniga ka järgnevate aastate jooksul. suur tänu teile. suur tänu. nüüd tuleme selle teema juurde tagasi, sest eh, meie järgmine arutelu toimub selle kohta septembris ning siis raporti esitan äh, oktoobri alguses ja äh, sulgeme, lõpetame arutelu muudatusettepanekutega novembri lõpus ja hääletame seda siis IMCO komisjonis. suur tänu teile. see oli meie tänase päevakorra viimane punkt. arvan, et muid küsimusi ei ole, nii et peame lihtsalt kokku leppima äh, järgmises kohtumises, mis toimub kolmeteistkümnendal juunil eh, õht-, pärastlõunal ning neljateistkümnendal juunil hommikul ja õhtul eh, nagu ikka siin. suur tänu ja head õhtut!